Good afternoon, colleagues. tere päevast, kallid kolleegid. palun võtke istet. meil on väga intensiivne ja huvitav pärastlõuna ees. ja meie ees seisab väga palju tõotav mõttevahetus kõigepealt sooviksin tervitada meie külalisi. meil toimub mõttevahetus. volinik Julian Kingiga. Äh, samuti on siin kohal Kaja Tael, kes asendab minister Anvelti, kes esindab siis Eesti eesistumist. meile öeldi, et, et äh, komisjon kavatseb detsembrikuus esitada omapoolse dokumendi süsteemide koostalitlusvõime kohta ning äh, Eesti eesistumine on lubanud mõttevahetuse korraldada äh, libe komisjoniga selle ettepaneku osas. kõigepealt ma annan sõna proua Dalilale ja tema põhimõtteliselt räägib äh, liikmesriikide esmastest vajadustest ning annan siis sõna volinik Kingile, kes äh, räägib komisjoni ettepanekutest, äh, mis, millega üritatakse liikmesriikide vajadustele vastu tulla, pärast seda toimub mõttevahetus. kõigepealt siis annan sõna saadik Talale, palun Uh, thank you so much, honorable chair. tänu teile, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud härra volinik. tahaksin loomulikult tänada selle arutelu korraldajaid, mis puudutab eh, Euroopa eh, arutelu korraldajate, kus osalevad Euroopa Parlament, eh, Liidu Nõukogu ja komisjon enne seda, kui komisjon omapoolse ettepaneku esitab. see näitab kui oluline meie jaoks äh, see äh, uus õigusakt on ühes, mis aitaks meie andmebaasidel koos äh, tegutseda. pean vabandama härra Anvelti nimel. ta on Eesti siseminister ning ta jäi haigeks. november on Eestis väga karm kuu äh, palju karmim kui siin Brüsselis. nii et ma sooviksin alustada arutelu sellest, äh, et äh, garanteerida, et Schengeni ala toimiks hästi ilma sisepiiridel toimuvate kontrollideta, mis on meie esmane eesmärk, meie jaoks väga armas eesmärk, praegusel hetkel on see ohus ning sellega seoses, et äh, see toimuks edasi, peavad võimuesindajad äh, tegutsema üheskoos üle terve Euroopa Liidu ning et lihtsustada seda koostööd, äh, on juba loodud mitmesuguseid IT-süsteeme ja mõningad süsteemid ehitatakse üles järgnevatel aastatel. aga ma ei pea teile kordama, et pärast äh, kohutavaid rünnakuid meie ühiskondade vastu ning äh, nende kuritegude uurimist äh, oleme tuvastanud, et meie süsteemide ülesehitus ning nende koostalitusvõime on kaugel täiuslikkusest. ning see tähendab seda, et väga palju on veel tööd vaja ära teha millest me nüüd siis räägime? kõige paremal Eesti viisil sooviks ma teile seda näidata, mitte rääkida eh, või mitte jagada ka kirjalikku informatsiooni, valmistasime ette eh, lühikese video ning eh, ma paluksin nüüd minu kaastöötaja sellega käivitada.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 ja ma annaksin nüüd sõna volinik äh, Kingale, et äh, ta esitaks komisjonipoolsed seisukohad ja siis annan äh, sõna saadikutele uh, uh, eh. aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed, väga hea on neid arutelusid nüüd siin Äh, pidada, ma kardan, et minu ettekanne ei ole nii visuaalne ja nii põnev nagu see, mida me just äsja nägime, aga üritan anda endast parima ja rääkida siis natukene nendest aruteludest, mida meie oleme pidanud nendes küsimustes ja millega me loodame, et me saame siis liikuda edasi enne, kui tehakse siis ametlikud õiguslikud ettepanekud, mida teiega tuleb siis ka süvitsi arutada nagu me ütlesime eelnevalt, äh, riiklikud ametivõimud, mis võitlevad terrorismi vastu, ja ka korrakaitseorganid äh, on põhiliselt äh, kaasatud, aga see informatsioon, mida me kogume Euroopa Liidu tasandil, on väga tähtsaks meetmeks just korrakaitseorganitele oma töö tegemisel. ja me peame hoolitsema sellest, et me anname endast parima äh, korraliku, täiusliku, usaldusväärse, juurdepääsetava info ja me oleme tõesti juba selle uue sisenemis-väljumissüsteemiga teinud äh, suuri edusamme, eile arutati seda äh, nõukogus, aitäh härra Dias de Mera ja teised, kes olid kaasatud sellesse töösse, aitäh ka suursaadik Taelale ja Eestile kui eesistujariigile. ja nüüd edasi tuleb rääkida ETIAS-est ja ma tean, et äh, teid huvitab see väga palju Äh, suur tänu, et äh, tööga selles küsimuses on ka edasi mindud ja ma tõesti loodan, et me jõuame kokkuleppele veel enne selle aasta lõppu. meil on ka ettepanek äh, olemasolevate süsteemide tugevdamiseks, Schengeni infosüsteemi, Eurotaki süsteem, EKIS-e süsteem, jällegi meil on vaja kiiresti jõuda kokkuleppele kõikides nendes küsimustes igasugused edusammud on teretulnud ja nagu siit videost välja tuli, tõesti väga hea on, et meil oleks korralik äh, nutikas piirivalve ja et me saaksime infolüngad täita. aga isegi, kui me oleme nendes küsimustes jõudnud kokkuleppele, on ikka veel küsimusi ja, ja probleeme erinevate süsteemide vahel, nimelt nad ei suhtle omavahel. politsei, piirivalve ja ka ähm, Äh, erinevate sisserändeasutuste töötajad peavad saama infot, nad peavad seda saama kiiresti ja lihtsalt äh, ja nad peavad saama täiusliku info. näiteks, kui me nüüd kontrollime kõiki, kes soovivad Euroopa Liitu tulla, Äh, me kontrollime neid SIS-süsteemi kaudu, aga ei ole võimalik nende inimeste infot kontrollida teistest äh, süsteemidest, nagu näiteks viisa infosüsteemist. Need, kes soovivad varjupaika, neid ei ole võimalik lihtsalt äh, Eurodaki nime sisestada ja vaadata kogu infot, mis välja tuleb. kui politsei kolmanda riigi kodanikku kontrollib, kodanikku, kellel pole dokumente, siis ta võib vaadata Eurodakist, kas nad on seal sees aga nad ei saa kontrollida Eurodaki siis, kui oleks äh, äh, seesama inimene sooritanud mõne väikekuriteo kui terrorismiuuringut või tõsise kuriteo uurimist läbi viiakse, siis on väga raske äh, Eurodakist infot Äh, saada nende inimeste kohta. samal ajal aga, kui sellel inimesel on viisa, siis saab teda kontrollida sisist, nii et äh, kolmandate riikide kodanikud võivad olla ka erinevates liikmesriikides erineva identiteediga, nii nagu siit filmist ka välja tuli. nii et siin on terve rida küsimusi, millega tuleb tegeleda ka pärast seda, kui me oleme ellu viinud need ettepanekud, mida siin arutatakse. ja need lüngad tähendavad seda, et äh, piirivalvurid, julgeolekutöötajad äh, ei saa täielikku pilti, mis tähendab seda, et terroristidel ja teistel kurjategijatel on võimalik peituda valede või võltsitud identiteetide taha, mida kahjuks on juba ka juhtunud, näiteks Berliini rünnaku puhul. ning meie arvame, et selles osas tuleks midagi ette võtta ja seda tuleks teha teie abiga. me oleme seda näinud äh, et äh, Euroopa kodanikud kogu Euroopas toetavad ka neid ettepanekuid, nii et nüüd see uus ettepanek, mis puudutab koostalitusvõimet, sellega üritatakse üritaksegi siis leida lahendusi nendele probleemidele me oleme selle kallal juba tükk aega vaeva näinud, oleme teiega seda juba tükk aega arutanud. meil toimus väga põhjalik arutelu nii legaalsete tehniliste küsimuste üle ja peale selle on meil ka kõrgetasemeline ekspertrühm juba aasta otsa tööd teinud, meil on ka eksperdid liikmesriikidest, viiakse läbi avalikke nõupidamisi ja me jätkame tehnilise tööga ning aitäh libesekretäriaadile, mis on olnud ka täiuslik, täielikult kaasatud sellesse töösse. kui me seda küsimust maikuus arutasime, siis võib-olla esimees mäletab, et me pakkusime välja ühised arutelud kolme institutsiooni vahel selleks, et toetada ühise perspektiivi väljatöötamist ja tegelikult see on ka toimunud. eile õhtul oli meil võimalik rääkida tehniliste ekspertidega just äh, selle probleemi erinevatest valdkondadest. viimase kuue kuu jooksul on meie töö näidanud, et kurss, mille oleme valinud, on olnud õige. meie ettepanek on järgmine kõik tsentraliseeritud infosüsteemid, mis puudutavad migratsiooni ja äh, piirivalve haldamist, peaksid olema sellised, mis teevad omavahel koostööd. siis Eurodac uus sisserände väljumissüsteem, ka ETIAS-e süsteem ja samamoodi ka EQUIS, mis puudutab siis äh, kolmandatest riikidest pärit äh, karistatud kodanikke selleks, et kustutamisvõimet saavutada, on meil vaja seda, et meil oleks otsimisportaal selleks, et kõik ametnikud saaksid äh, samal ajal kontrollida erinevaid süsteeme ühe korraga ja samal ajal peab peavad säilima aga ka individuaalsed äh, äh, juurdepääsureeglid peale selle peab olema võimalik äh, kombineeritud tulemust näha ühel ekraanil, ehk siis, et ametivõimudel on võimalik äh, paremini ja tõhusamalt kasutada juba olemasolevaid süsteeme. teiseks, jagatud biomeetriline, ühine biomeetriline võrdlemine selleks, et ametivõimud saaksid öö, äh, otsida öö, Äh, seda infot ainult ühe arvutiklõpsuga, arvestades muidugi jälle neid juurdepääsuõigusi, mida tuleb anda üksikisikutele selleks, et äh, uuringuid läbi viia. seega saavad ametnikud äh, uurida, kasutades siis biomeetrilisi andmeid paremini, kiiremini ja tõhusamalt. ühine isikuandmete hoidla, millega on võimalik Äh, põhilisi isikuandmeid säilitada nagu sünniaeg, koht ja nii edasi. ja selle kaudu on meil võimalik välja selgitada, kas isik on registreeritud erinevate identiteetide all erinevates süsteemides ja seda veel mitu korda. Nende tehniliste lahenduste kõrval üritame me leida ka äh, korralikke menetlusi selleks, et äh, infot koguda andmebaasidest. ametivõimud on meile öelnud, et meil on probleeme, kui nad soovivad identifitseerida kolmandate riikide isikuid oma riigi territooriumil. kui see isik ei soovi dokumente esitada, siis ei ole võimalik äh, identiteeti kindlaks teha ei Eurotaki ega ka viisa informatsioonisüsteemi kaudu. juhul, kui seda ei tehta, siis äh, asüülitaotlus menetluse käigus. nii see asi ei saa jätkuda. ametivõimudel peab olema võimalus oma territooriumil identiteedipettusi identifitseerida, just sellepärast on vaja ka, et Schengeni alal politsei viiks proportsionaalselt läbi kontrolle, kasutatakse olemasolevaid äh, andmepankasid selleks, nii nagu suursaadik ütles, uuesti Schengeni kord sisse viia ja see, mida kõrgetasemeline rühm nüüd ütles, me tõesti vaatame, äh, kui politseivõimudel on olnud raskusi äh, terrorismikuritegude või raskete kuritegude uurimisel, et ka neile tuleb anda siis juurdepääs erinevatele süsteemidele. juba eelmise aasta kevadel, kui me välja töötasime uue strateegia informatsioonisüsteemide jaoks, tunnistasime, et võib-olla tuleb meil reeglid ja menetlused üle vaadata. ja nagu öeldud, komisjon töötas välja oma uue lähenemise selle aasta alguses ja meil on paremini harmoniseeritud reeglid õiguskaitseorganite esindajatele. ja me ei räägi siin nüüd sellest, et me oleks oleks juurdepääsuõigusi muutnud, ei. me räägime sellest, kuidas neid õigusi kasutatakse ja kuidas seda teha tõhusalt. nii identiteedikontrollid kui ka õiguskaitsekorralased ettepanekud on osa sellest ettepanekust ja need puudutavad siis ka põhiõigusi ja isikuandmete kaitset kui me otsustame, et olemasolevaid reegleid tuleb muuta, siis me teeme seda äh, proportsionaalselt ja ainult nii palju kui vajalik ja need peavad olema kooskõlas põhiõiguste kaitsega. peale selle soovime me läbi viia ka selle ettepaneku mõjude hinnangu. enne, ähm, aga ma saan teile juba praegu rääkida, mis meie arvates on sellise lähenemise eelised. Need meetmed aitaks äh, meil hoolitseda selle eest, et andmed, mida on kogutud, on usaldusväärsed ja täiuslikud ja kvaliteetsed ja see tähendab seda, et me saaksime tõesti äh, ületada need probleemid, et meil on info erinevates andmepankades ja et õiguskaitseorganitel on väga raske identiteedivargusi või pettusi siin välja selgitada ja väga tähtis on, et piirivalveametnikel, õiguskorra äh, ametnikel ja ka kõikidel teistel ametnikel on võimalik saada infot, mida neil on vaja ja seda tuleb teha siis vastavalt põhiõigustele ja andmekaitse raamistikule ning äh, praegustele infole juurdepääsuõigustele erinevad osapooled, keda ma siin eelnevalt mainisin, saavad kasu lõigata ka Euroopa äh, isikuandmete kaitse inspektori tööst ja ka andmekaitseagentuuri tööst, mis on aidanud meil seda ettepanekut välja töötada ja paika panna siis äh, selliseid süsteeme, mis arvestaks erinevate muredega me ei räägi nüüd sellest, et me erinevad süsteemid kokku paneksime või et me hakkaksime rohkem infot koguma. me tahame olemasolevat infot paremini ära kasutada ja arvestada ka siis andmesubjektide õigustega. selleks, et neid andmeid paremini hall-, hallata, äh, siis on meil võimalik äh, piire paremini kaitsta hoida ära rünnakuid, muuta Euroopa Liitu turvalisemaks ja seda teha siis korraliku õigusliku raamistiku kaudu. ja see on tegelikult rohkem kui see, mida kodanikud meilt ootavad, ma tõesti arvan, et meil on nüüd võimalus äh, seda teha ja töötada välja ettepanekud, millega äh, me siis saame teie ette tulla juba detsembrikuus, aitäh! aitäh, volinik King! ja nüüd alustame arutelu mul on neli inimest kirjas, viis. Albrecht, Vergia, Stevens, Griesbeck, Mrs Griesbeck. okei okay, uh,, first who asked for the floor. esimesena soovis sõna härra Lopes Aguilar, palun. Thank you, Commissioner King, thank you as usual aitäh, volinik King, äh, siia tulemast ja meiega arvamusi vahetamast äh, nende väga tähtsate edusammude üle, mis puudutavad siis äh, julgeolekut ja kodanikuvabadusi. tahtsin küsida teie kogemuste kohta siiamaani, sest nõudlus on olemas juba aastaid. ja meil on ka kogemusi, millega tuleb arvestada eriti just need kokkulepped, mis äh, minevikus tehti teatud valitsusliikmete poolt, äh, enne kui loodi siis õigusel, turvalisusel põhinev ala, enne kui Lissaboni leping välja töötati ja see rakendus. teatud liikmesriigid äh, leidsid, et on vaja vastu tulla sellele nõudlusele ning teha teatud poliitilisi ja tehnilisi muudatusi selleks, et andmeid vahetada. andmeid, mis puudutas siis just õiguslikke menetlusi ja öö, karistusregistreid ma tahaksin, et te natukene räägiksite nendest kogemustest, mida on Euroopa Komisjoni perspektiivist arvestatud teiseks, kogemused ja õppetunnid, mis meil on äh, tsentraliseeritud liikmesriikidest, kus on erinevad äh, õiguskaitseorganid äh, ja erinevad julgeolekuasutused, nagu näiteks Belgia või Hispaania puhul, kus julgeolek on ka detsentraliseeritud ning äh, andmepankade koostalitusvõime ei ole ikka veel tagatud. ja tahaksin teada, kui palju komisjon arvestas nende õppetundidega, hoolitsemaks selle eest, et kui me tõesti teeme õigusloomelise ettepaneku, siis kogu see süsteem vaadatakse üle äh, ehitatakse uuesti üles nii, et varasemad probleemid äh, äh, kõrvaldada ja korrigeerida. aitäh! suur tänu, järgmisena proua Sippel, palun! aitäh! see lühike film, mida Eesti suursaadik näidatas, oli tõesti inspireeriv ja iga kord, kui volinik King räägib koostalitusvõimest, siis see kõik kõlab väga hästi. kuid äh, lisaks nüüd sellele, mida mu kolleeg just äsja ütles, vahel mulle jääb mulje, et eriti just liikmesriigid äh, toetavad seda koostalistusvõime kontseptsiooni, sest see annab neile võimaluse oma siseprobleeme ja lünki peita. kui kuulata volinik Kingi ja probleeme, mis pärinevad minevikust, siis probleemiks ei olnud mitte see, et meil ei olnud tagatud erinevate infosüsteemide koostalitusvõime, vaid teatud ametivõimud teatud liikmesriikides ei vahetanud infot või nad unustasid äh, Euroopa infosüsteemidesse äh, andmeid sööta ja neid probleeme ei lahendata, lahenda koostalitusvõimega. eile rääkisime me ka andmete kvaliteedist ja ma ei räägi nüüd siin andmete tehnilisest kvaliteedist, nagu näiteks sõrmejälgede puhul ja mulle öeldi, et äh, selle küsimusega tegeletakse kui aga rääkida nüüd inimestega, kes töötavad nii-öelda rindejoonel tegelikult äh, ja küsida, et äh, et mis hetkel pannakse andmepankadesse infot. ja siis tuleb ka välja, et koostalitusvõime ei mängi siin väga tähtsat rolli vahistamis, vahistamismääruse puhul tuli väga selgelt välja, et äh, siin, seda on võimalik kasutada ainult raskete kuritegude puhul, mitte väikeste kuritegude puhul. mis läheb aga sissüsteemi? kas see tähendab seda, et meil on mingi väga väike kahtlus, tugevam kahtlus või ka me tõesti teame, et keegi oli kaasatud kuritegus, kuriteosse? ma olen kuulnud, et riiklikud õiguskaitseorganid ütlevad, et äh, väga erinevates etappides erinevates riikides sisestatakse inimesi infosüsteemidesse ja ma tahaksin teada, kas komisjon tegeleb ka selle küsimusega ja loodetavasti ka nõukogu, selleks et meil oleks ühisugused definitsioonid sama kvaliteediga info ja mitte ainult siis tehnilisest kvaliteedist rääkidest, vaid ka üleüldiselt ja kui me räägime olukorra analüüsimisest, siis mul on väga kahju seda uuesti mainida ja ma tean, et see ei ole Euroopa vastutusalas, aga kui me räägime andmete ja olukordade analüüsimisest ja sellest, et mis infot tuleks erinevatesse andmepankadesse sisestada, siis on väga suur suured erinevused äh, riiklike korrakaitseorganite vahel, äh, politseijõudude vahel ja jällegi koostalitusvõime võib küll aidata info kogumisel, aga ta ei aita meid edasi analüüsimisel, kui me ei suuda liikmesriikide neid süsteeme harmoniseerida. aitäh, järgmisena härra Koelju, palun suur tänu, juhataja, suur tänu suursaadikule ja volinikule ettekannete eest, mõned üldised märkused minu poolt. kõigepealt Schengeni infosüsteemist. see on ja jääb põhisüsteemiks nii piirikontrolli kui ka sisejulgeoleku vaatenurgast meie territooriumil see ei ole seotud minu isikliku uhkusega, vaid ma tahan toonitada, et äh, horisontaalsed muutused peavad arvestama selle süsteemi äh, spetsiifiliste nõudmistega infohaldusstrateegia vaatenurgast. teiseks, koostalitlusvõimepaketti on juba mõnda aega koostatud, me saime kõrgetasemelise töörühma raporti, komisjon rääkis sellest, meil on olnud komisjoni teatis, uurimused ja nüüd tulevad mõjude hinnangud. seega on meil selge pilt kõikidest süsteemidest. koostalitlusvõime teemalised ettepanekud peaksid teenima kahte põhieesmärki on vaja tagada, et oleks sidusus kõikide süsteemide vahel ja teiseks on vaja kasutada kõige paremaid tehnilisi lahendusi ja vahenduid lõppkasutajatele. samas tuleb tagada põhiõiguste kaitse. toon teile näiteks siinkohal selle, et andmepangad olid äh, valikulised süsteemi jõustamise hetkel, aga nüüd ei ole vaja neid enam kokku liita, meil on vaja vahendit, mis võimaldab äh, kiiremaid ja paremaid otsinguid teostada nendes süsteemides lähtuvalt äh, õiguslikust alusest. see ühine otsinguportaal peaks äh, tagama kiiremaid otsinguid, tagades äh, kodanike õiguste kaitse. koostalitlusvõime ei ole eesmärk iseeneses ja kindlasti ei tohi see olla liikmesriikidele nagu teineteise mitteusaldamise juhul äh, patuoinaks. infot tuleb omavahel jagada, koostalitlusvõime on vahend kuidas olemasolevat olukorda parandada. ja lõplik äh, märkus minu poolt, äh, volinik, äh, suur tänu teile, et te olete kaasanud parlamendi kogu sellesse menetlusse kõikidel tasemetel ja kutsun teid üles jätkama sellise konstruktiivse lähenemisega ka edaspidi. suur tänu, härra Koelja, järgmisena proua Kriisbek. suur tänu, juhataja pärast äh, neid mõlemaid sõnavõtte soovin ma öelda, et see teema on meie fraktsiooni jaoks väga oluline. juba aastaid me oleme öelnud, et meil on vaja rohkem sidusust ja meil on vaja rohkem kvaliteeti infovahetuses. seda selleks, et jõuda heade käegakatsutavate tulemusteni. ma tänan komisjoni tehtud püüdluste eest tuleb öelda, et see kõik oli väga selge ja volinik äh, King on tõesti väga otsustavalt äh, tegutsenud. me peame silmas pidama seda, milline on meie eesmärk, meil on vaja koostlaidlusvõimelist süsteemi, et kaitsta kodanikke ja minul on nüüd sellest kõigest lähtuvalt kolm lühikest küsimust. ootan põnevusega vastuseid. kaks küsimust on rohkem tehnilised. Te juba ise ka mainisite, et meil on siin tegemist kahe erineva süsteemiga, erineva andmebaasiga, millel on erinevad eesmärgid. kui ühes süsteemis on äh, kokkulangevus, siis äh, kuidas äh, tagatakse juurdepääs, kes saab juurdepääsu ja millised garantiid on seal ette nähtud? ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, kui ma ütlen, et me ei räägi siin mitte info kvantiteedist, vaid kvaliteedist ja sellega ma jõuan ikka ja jälle tagasi tuleva küsimuse juurde, et kuidas see siis liikmesriikides toimib kui liikmesriigid ei sisesta piisavalt äh, infot. ning äh, seda juhtub tegelikult ju üsnagi tihti, et äh, kuidas te ette kujutate seda probleemi, selle probleemi lahendamist? sest selle, see ei ole ju tegelikult ka kaastalitlusvõime, mis seda lahendaks, kuigi see on samuti oluline aspekt. see on võib-olla tehniline küsimus, kuid see on seotud siiski kogu tegevuse tõhususe ja sidususega, sest äh, ja seega tahaksin ma teada, kas selles osas on äh, mõeldud võimalike lahenduste peale, aitäh. Äh, suur tänu, proua Koratsa-Pilt, palun. suur tänu, esinejana. ma väga hindan ja toetan komisjoni tööd seoses koostalitlusvõimega, ühendades äh, julgeolekualaseid äh, andmebaase, meil on juba ammu seda vaja ja nagu komisjon ka toonitas, äh, siin ei räägi me mitte suuremast juurdepääsust, vaid andmete paremast äh, kasutamisest, arvestades kõiki neid kaitsemeetmeid, mis on juba paigas ja põhiõigused on tõesti kaitstud meil olemasolevates andmebaasides nii et me räägime siin kodanike kaitsest, äh, olles sealjuures tõhusamad võitluses äh, piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu. ma olen nõus teie ettepanekuga, kui te ütlesite, et me ei tegele siin andmebaaside äh, ühendamisega, vaid me ületame selle killustatuse, mis praegu eksisteerib, et nad ei ühendu omavahel, ei ole kommunikatsiooni. kuidas selgitada kodanikele, et äh, me ei lähe siin vastuollu isikuandmete kaitsega või põhiõiguste kaitsega. samuti nagu Birgit äh, ka ütles, siis äh, liikmesriigid ei ole just eriti varmad omavahel infot äh, jagama. ma ei taha siin kõiki liikmesriike ühte äh, patta panna, aga kui me läheme edasi selle koostalitlusvõime arendamisega, siis liikmesriikide poolt on vaja ka suuremat valmisolekut. liikmesriikidele tuleb äh, kinnitada, et seda kõike tehakse kõige turvalisemal viisil. tänan järgmisena härra Lennarts. suur tänu proua suursaadik, härra volinik. suur tänu ka eilse suurepärase briifingu eest, mis me komisjonilt äh, saime. see oli küll äh, jah, esmaspäeva õhtul pool kaheksa või umbes nii, aga siiski väga hea. ma olen nõus, et koostalitlusvõime on ääretult oluline samm sellel teel, et me saavutaksime info maksimaalse ärakasutamise meie turvalisuse tagamise eesmärgil. mulle väga meeldis ka see videoklipp, äh, mida me nägime. Äh, see kõik võib olla igav ja tehniline. mulle see väga meeldib, kõik ei pea olema huvitav ja suurepärane. jäägem tõesti selle igava ja tehnilise taseme juurde, aga tagaskem, et see toimib, pangem see toimima see kõik tähendab seda, et me ei pea siin hakkama jalgratast leiutama, nagu volinik ütles, väga palju tööd on juba ära tehtud või on parasjagu käimas. siin äh, mainiti äh, EAS-i, e ETIAS-i, EKRE-ist, Eurodaki. Need äh, süsteemid on kas hiljuti loodud või on loomisel ja olgugi, et äh, see lihtne ei ole olnud, oleme me parlamendis jõudnud ka nendel teemadel konstruktiivsete kompromissideni. EDPS pakkus välja, et äh, seoses äh, koostalitlusvõime edendamisega on meil vaja nendele süsteemidele luua ühine õiguslik alus, kas see on vajalik, kas meil on vaja sellist horisontaalset lähenemist, kas äh, tuleb äh, tagada, üle vaadata veel see aspekt, et kas kõik need süsteemid, mida me oleme arutanud, on äh, nii-öelda koostalitlusvõime kohaldamise alas. väga oluline on ka see, et me ei tuleks välja siin mingite uute ideedega, vaid et me vaataks, et see, mis olemas on, ka toimiks praktikas. siin mainiti seda andmete hoidlat. mina ei olnud kõrgetasemelise töörühma kohtumistel kohal, võiks, võib-olla saaksite seda natukene veel täpsustada. ja siis äh, identiteedivastase võitluse vahendid. eile mind väga üllatas saadud info, mis puudutas äh, arenguid Hollandis äh, selles vallas meil ei ole vaja mitte lihtsalt vahendeid luua, vaid neid vahendeid tuleb ka kasutada. meil on äh, passides äh, sõrmejäljed alates aastast kaks tuhat üheksa, et võidelda identiteedivarguse vastu, aga Holland ei ole neid üldse kasutanudki. nii et äh, kui luuakse vahendeid, siis tuleb tagada, et neid praktikas ka kasutatakse. härra Albrecht, palun. suur tänu, olen nõus äh, paljude kolleegidega, eriti härra Coelhoga, kes äh, rääkis sellest, mis on selle koostalitlusvõime kontseptsiooni taga, me võime seda erinevalt äh, näha ja samas äh, põhilises üldse mitte ühel meelel olla. mina olen nõus sellega, et äh, see ühine otsinguportaal toob suure lisaväärtuse. me saame niimoodi äh, kiiresti andmeid äh, vahetada ja otsida, saame seda kõike tõhusalt teha. ma olen väga nõus ka sellega, et äh, seda kõike on võimalik teha õiguslikku alust muutmata. see on ääretult oluline, et meil oleks äh, see tegevus legitiimne, siin on tegemist andmete parema ärakasutamisega, mitte andmete töötlemiseks uute võimaluste saamisega. kui me nüüd detailidesse läheme selles osas, siis see mine otsinguliides on midagi muud kui omavahel toimivad või kommunikeeruvad süsteemid. süsteemidel on väga erinevad eesmärgid ja andmebaasidel on erinevad äh, andmekoostised ja me oleme otsustanud seadusandjana, nii et äh, üheks äh, eesmärgiks kasutatakse ühtesid andmeid, teises äh, teisi ja kui süsteemid hakkavad omavahel toimima nüüd, siis ma ei tea täpselt, kuidas see kõik ikkagi välja näeb ja on keeruline mõista, kuidas siin praegu kehtivad tagatised äh, ei saa kuidagi asjast puudutatud. proua Veržea, palun. suur tänu, proua esimees. suur tänu nende sõnavõttude eest, mis nii eile kui täna võimaldasid meil paremini mõista seda, millised võiksid olla äh, komisjoni tulevased ettepanekud. kui ma õigesti aru sain, koostalitlusvõime üritab äh, üles ehitada sellise süsteemi, mis aitab äh, konsulteerida mitmeid erinevaid süsteeme äh, ühe hiireklõpsuga. ning äh, sel, muuhulgas aitab see võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, terrorismi vastu ja illegaalse immigratsiooni vastu. minu mure on see, et ma tahaks teada, et äh, et jääda äh, oma tegevuses proportsionaalseks ja äh, tegutseda vajaduspõhiselt. see, mis puudutab nüüd äh, ligipääsu erinevate erinevatele süsteemidele või erinevate, siis erinevatel võimustruktuuridel ei ole sarnased võimalused, neil ei ole sarnane ligipääs sarnasele informatsioonile. ütlete, et ei hakka toimuma uusi andmekogumisi. aga kui me, me vaatame neid reforme, mis paralleelselt toimuvad, näiteks SIS, SIS kahe eh, saatmise, ETS ja muude selliste eh, juures, siis kui me näeme, kui, eh, et siis me näeme, et uut informatsiooni tuleb kogu aeg juurde ja seda mitte kastal-, koostalitlusvõimele, vaid äh, see tähendab äh, see, äh, hoopis seda, et andmeid tuleb aina juurde, tulemus on aga sama. kui me teeme sisse tag-, siis saatmise küsimusega, mis on seotud juba illegaalse piiriületusega ja me me Äh, äh, äh, laiendame neid kuritegusid, mille puhul toimub info jagamine siis süsteemis, aga ma pole endiselt suutnud aru saada, et, et, et ku, kus, kuidas me laiendame seda alust, mis, mis, millele info toetub ning äh, praegusel hetkel on meil selline süsteem, kus liikmesriigid sisestavad infot. kuidas me kvaliteeti saame äh, parandada sellise ühissüsteemi juures, milline kontroll võib meil olla nende, selle info üle, mis äh, mida edastavad liikmesriigid, mida sisestavad liikmesriigid ja nüüd veel viimane küsimus, sellega ma ka lõpetan, mis on seotud põhiõiguste kaitsega ning Äh, mis on seotud äh, kvaliteet, andmete kvaliteediga, selline koostalitusvõime on ohtlik äh, õiguste kaitsmisel, kui näiteks süsteemi on sisendatud viga ning kuidas süsteeme, koostalitlusvõime süsteeme võimaldab lihtsustada vigade parandust, mis on võib-olla süsteemi kogemata sattunud. järgmisena proua Stevens, palun aitäh, esimees, kallid kolleegid, suur tänu kõnelejatele väga huvitavate mõtete eest, mis kõik puudutasid siis koostalitusvõimet, mis on tõesti väga raske sõna. kuulsin, et kõrgetasemeline töörühm oma lõpparuandes kutsus üles koostalitusvõimet parandama selleks, et oleks võimalik ühe otsinguga teha otsinguid erinevates äh, andmepankades ja et ilmuks siis ühele lehele kõik tulemused. tahaksin teada, millised on need tehnilised nõuded, mis on vaja täita selleks, et koostalitusvõimet tagada. ma eeldan, et mingid tehnilised lahendused on juba ju välja töötatud selleks, et võimalikult tõhusalt ja äh, ka väikeste kuludega neid otsinguid läbi viia. peale selle koostalitusvõime on väga tähtis ka biomeetriliste andmete võrdlemisele me kuulsime siin ka täna erinevatest identiteedipettustest ja sellepärast mulle äh, Äh, tundub, et kui biomeetrilisi andmeid ei kaasata, siis võib tekkida siiski ka selle koostalitusvõimega probleeme, nii et ma tahaksin teada, kas selle peale on ka uue ettepaneku puhul mõeldud. ja edasi räägiksin, annaksin ma üle oma ingliskeelsele tõlgile, ütleb proua Stevens. Äh, ning äh, siin äh, on mitmesugused eesmärgid soovime, mida soovitame saavutada, nagu näiteks välispiiride haldamine, asüülitaotlustele vastamine ning äh, illegaalse immigratsiooni ohjeldamine. minu järgmine küsimus püüdit-, puudutab seda, kas äh, ükskõik milliste et, et mingisugused ettepanekud kõigile liikmesriikidele sama kasulik olla, kas on selliseid liikmesriike, mis ähm, millel võivad tekkida rakendusprobleeme, millistel valdkondades võib see olla, mis seda, mille, kuidas seda olukorda parandada? kas küberjulgeoleku ohud kasvavad sellega seoses, millised tehnilised ja organisatoorsed meetmed võivad EU-LISA rakendamisel tekkida, millistes liikmesriikides? kas on selged sidemed Äh, probleemide vahel, mis on välja selgitatud ja äh, lahendused, mis on kõrgetasemeliste ekspertide poolt välja pakutud. kas äh, on välja töötatud ja defineeritud selgelt kõigi osapoolte vajadused? ning lõpuks, mis võiks, millised negatiivsed vette või ootamatud tagajärjed võivad kõrgetasemelise ekspertgrupi soovitustel olla Euroopa kodanike jaoks äh, näiteks nende õigus eraelule kait- ja andmekaitsele, kuidas äh, sellised äh, tagajärjed võivad, kuidas neist hoiduda tehniliselt ja organisatoorselt liikmesriikides Euroopa Liidu tasandil, aitäh teile! tänan teile, järgmisena härra Foss, palun. Te ei palunud sõna? ei proua Gomes, palun. ma ei jõudnud õigel ajal kohale. ja ma ei tahtnud küsida koostalitlusvõime kohta, sest kolleegid juba seda tegid. sest selle juures on oluline eriti just äh, info kvaliteet inimeste kohta, kes üle piiride jõuavad, sest meil on see kinnisidee. aga meil on piirkondi, mis ei ole üldse äh, kontrolli all ning äh, sest äh, siin ei saa rääkida ainult kaastalitlusvõimest, vaid peab rääkima sellest, et seal pole üldse mingisugust opereerimisvõimetki. näiteks eralennukid, mis, mis saabuvad teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest või väljaspool äh, ja keegi ei kontrolli nende kohta andmeid, nende meeskonna kohta, samuti nende eh, laadungite kohta, seal võiks olla sularaha, seal võib olla inimesi, keegi ei kontrolli seda olukorda. kas me ei muretse liiga palju eh, koostalitlusvõime pärast, kui samas, eh, kui samas on selliseid valdkondi, mis on täiesti kontrollimata? kus rahakad inimesed eh, eh, või kuritegelikud organisatsioonid võivad eh, vilistada kogu selle töö peale, mis me teeme kogu meie kinnisidee peale piri-, muudkui riigi piire kontrollida, proua Koomes, aitäh. pöördun nüüd tagasi komisjoni ja nõukogu poole, kõigepealt annan sõna proua saadikule. suur aitäh teile ma tahtsin alguses rõhutada seda, eh, kui suures eh, harmoonias töötame eh, komisjoniga koos selles valdkonnas ja see on väga positiivne. ja nüüd pärast esmaseid küsimusi parlamendilt võin öelda, et ka väga paljud seisukoha, parlamendi seisukohad sarnanevad palju meie omadele Eh, on, olen kuulnud selliseid sõnavõtte, mille juures ma võiks, eh, millele ma võiks otse joonesse alla kirjutada, näiteks seda, mida ütles härra Coelho, kogu teie sõnavõtt eh, oleks võinud, oleks võinud tulla nõukogu enda käest. ning paljud on korranud seda, mida meiegi soovisime siin rõhutada, et ehk siis äh, et, et koos, koos talitlusvõime ei ole mingi võlukepp. ma tahaks väga, et oleks, ma tahaks, et oleks miski selline asi olemas, mis kõik probleemid kohe ära lahendaks, aga see on lihtsalt tehniline eh, lahendus eh, andmebaaside kasutamiseks, nagu seda ka härra Koilju ütles, see on see on lõppkasutajale kasulik, keegi ütles, äh, ma ei mäleta, kes see oli, sest siin oli kõnelejaid nii palju, aga keegi ütles ka, et äh, on erinevus liikmesriikide vahel ja mitte kõik ei taha, ole varmad äh, andmeid koguma. Teie räägite siin eestlasega, meie leiame, et koostalitlusvõime on üks kõige mõistlikumaid asju maailmas, meil ei ole sellega mingisuguseid usulisi probleeme ja pöörame tähelepanu ka äh, piirivalvele, kuid äh, võin teile tuua ainult ühe näite teisest valdkonnast, mis on selle asjaga seotud. teate, et üks meie jaoks suuremaid probleeme on äh, Vahemere piirkond, Kesk-Vahemere piirkond ja, ja ka ida ja lääne piirkond, sealt, kus üritame paremat piirivalvet sisse seada, sellega on seotud erinevad operatsioonid ning äh, Eh, väga suur probleem on eh, andmete jagamisel eh, tsiviil- ja sõjaliste organisatsioonide vahel ning see puudutab loomulikult ka usaldust ja umbusaldust, ma näen, et usaldus paraneb liikmesriikide vahel, kasvab pidevalt usaldus ning loomulikult tehnilised lahendused, mis aitavad parandada meie igapäevast ligipääsu, mis aitab meil paremaid tulemusi saavutada. loodetavasti me suudame ka selle osa, psühholoogilise probleemi lahendada õigusliku aluse eh, ning tahaksin eh, tänada seda kolleegi, kes rääkis EU-Liisast, eh, mille, mis on organisatsioon, mille eesmärgiks on andme kvaliteediga tegeleda. oleme selle nimel välja töötanud ka teekaardi, nii et äh, ma arvan, et taas koostalitlusvõime ei suuda kõike parandada, aga ta suudab parandada äh, kõige äh, miinimumnõuded, mis on kahekümne esimesel sajandil esmatähtsad ning kui keegi rääkis siin süsteemidest, mis omavahel suhtlevad, siis sellega me ei ole piisavalt kaugele jõudnud, et äh, süsteemid toimiks ilma meieta, see oleks juba, juba mm, robotitega tegemist, nad võivad kiiremini kohale jõuda, kui me ootata oskame, aga antud hetkel me räägime inimestest, kellele on infole ligipääs, võttes äh, aluseks meie poolt antava loa ja mille osas me oleme kokku leppinud, sellega ma praegu lõpetan ning loodan, et äh, volinik selgitab äh, ettepanekut sellisel kujul, nagu see peaks välja nägema. suur aitäh teile, äh, proua Tael ja volinik King saab järgmisena sõna. suur aitäh neil küsimuste eest, mis näitavad, kui suurt huvi selle teema vastu tuntakse. nagu proua saadik just ütles nagu siin öeldi, et see on pisut igav ja pisut tehniline. ja tihtipeale ka pisut segane, tegelikult peaksime paremini selgitama, mida me teeme ja mida me ei tee. me ei suuda lahendada kõiki probleeme, mis täna tõstatati koostalitlusvõime abil, seda ei, me ikka ei kavatse teha me ei ole kunagi ka väitnud, et me saame kunagi kõikidest probleemidest niimoodi lahti. sest eh, kõik see, mis puudutab eh, eh, koostalitlusvõimet, see üritab saada parimat tulemust kõikidest olemasolevatest andmebaasidest ja see ei tee midagi praeguste tühikute vajakajäämistega ning äh, see, mida te ütlete nende ühikute kohta, aitab meil selle probleemi lahendamisega edasi tegeleda. ning äh, nagu seda proua Vergia ka ütles, me ei, ei, ei äh, jõua äh, kõigi otsusteni läbi kaustalitlusvõime, vaid on olemas erinevad otsused erinevate andmebaaside kohta. aga kui meil on kokkulepe saavutatud, siis äh, see informatsioon peaks leidma tõhusat kasutamist. Lopez Aguilar ja proua Sippel ütlesid õigesti, see on kõik väga tore, aga mis saab liikmesriikidest, mis saab äh, äh, sellest, mida äh, teevad liikmesriigid? jah, teil on tõesti õigus ja teeme teiega edasist koostööd, et ka need probleemid lahendada, aga ettepanek kui selline kaastalitlusvõime osas on seotud Euroopa Liidu ülese kollektiivse andmebaaside koostalitlusvõimelisega ja mida tähendab liikmesriikidega, meil on olnud võimalus seda ennegi arutada ja teil on veel tulevikus võimalik seda arutada, aga meil on vaja eelkõige täielikku rakendamist äh, taotleda meie äh, nendes asjades, mille osas oleme kokku leppinud ning peame kasutama kõiki vahendeid, mis on meie käsutuses, muuhulgas ka sanktsioonid riikide äh, vastu, kes oma kohustusi ei täida peame ka aitama liikmesriike eh, eh, finantseeringutega, koolitustega, paremate tavade jagamisega. peame olema valmis vajadusel ka reegleid muutma. nii et ma olen täiesti nõus sellega, et info jagamissüsteem on meie töö sega, südamikuks ning üritame eh, oma töö abil tugevdada Schengeni infosüsteemi, muuhulgas ka luues kohustusi mis on seotud terrorismi teemalise eh, info jagamisega. me peaks olema valmis kasutama tehnoloogiat, me eh, peaks eh, automaatseid andmelaadijaid kasutamisele võtma ning ja äh, peaksime, äh, ta, ta tegeleb selle nimel, et see info jagumine toimuks kiiresti ja tõhusalt. aga samal ajal loodan, et me jagame siiski eesmärki, et enne kui need kollektiivsed süsteemid toimivad, hakkab, üritame me saada olemasolevatest piisavalt head äh, tulemust see peaks, kui need to-, süsteemid toimivad, on see üleskutse liikmesriikidele selles eh, osaleda, see on nagu selline positiivne eh, eh, tulem. et kui me näeme, et piirivalvurid, politseinikud kasutavad neid süsteeme paremini, siis on see stiimul liikmesriikidele oma infot jagada. see ei jaga kõiki probleem, lahutada kõiki probleeme mis mainitud on, aga see on eesmärk, mille suunas edasi liikuda. ning äh, paar küsimust, mis äh, puudutasid otseselt äh, koostalitlusvõimet ja meie ettepanekud. mõningaid aspekte me endiselt alles uurime, muuhulgas ka eilsed, eilse ekspertide rühmaga kohtumiselt saadud ettepanekud, nii et vabandust, kui ma detailidesse ei lasku, mul, teen seda kunagi tulevikus me ei arva, et tuleks välja töötada uusi õiguslikke aluseid äh, nende instrumentide juures. võtame äh, kasutusele horisontaalse lähenemise, mis peaks tähendama seda, et äh, on võimalik sisse viia muudatused protsessidesse, mida äh, olemasolevatesse süsteemidesse sisse viia ja sellega seoses on vaja teiega rääkida ka detailsest äh, kõigist õiguslikest aspektidest, mis rakendusfaasiga seotud on. me ei kavatse äh, ettepanekuid teha, äh, mis selles osas puudutavad ligipääsuõigusi, kellel on millele õigus ligi pääseda Eh, kuid eh, eh, ning küsi-, ning küsimus on nüüd selles, mis puudutab reegleid ja menetlusi, kuidas oma saavutatud õigusi kasutada, kas on alati vaja, kas on vaja alati eelnevalt konsulteerida, enne kui uut andmebaasi külastada või on võimalik seda kontrolli eh, kokku eh, kontsentreerida, et kontroll võiks toimuda kiiremini. et eh, see ei annaks võimalus, õiguse saada ligipääsu andmetele, milleks, millele õigust ligipääseda pole. ning see on selline teema, mida me sooviks, mida me sooviks teiega veel pikemalt arutada Eh, kui me esitame, kui me, nagu me võib-olla teeme, esitame ettepaneku, et eh, selleks, et neid menetlusi kiiremini teostada, eh, viime sisse hit-no-hit süsteemi, nagu seda mainis proua Kriisbeck, siis sooviksime olla sügavalt veendunud selles, et igasugused sellised ettepanekud peavad äh, pidama kinni olemasolevatest ligipääsureeglitest. nii et kui me selle ettepaneku teeme oma tekstis, siis äh, see kindlasti teeb täielikult selgeks, et äh, selleks, et äh, et kattuvus, kattu, võimalikku kattuvust jälgida, see inimene, kes on asjaga seotud, peab täitma täielikult ligipääsureegleid tal peab olema õigus ligi pääseda sellisele informatsioonile ning äh, näiteks äh, peab olema kas kohtupoolne ähm, kohtupoolne luba või mingisugune ükskõik milline muu luba, mis, mida on nõutud olemasolevatest õiguslikest instrumentidest. ning äh, me ei hakka muutma ühtegi sellist, sellist tüüpi Eh, õiguskontrolli eh, ning andmete kontroll, mida mainis ka härra Lennarts. Te näete selle juures, et see on kaetud EU-LISA ettepanekuga. me ei ole seda ära unustanud. see on osa andmekvaliteedi küsimusest, mitte aga tegeleb EU-LISA. ja nüüd edasi liikudes äh, Äh, eksitavate metafooride küsimuses, mille ma tõstatas härra Albrecht, siis selles osas peame olema ettevaatlikud, kui, et me ei eksitaks äh, oma sõnavõttudega. kui räägitakse esinevast, erinevatest süsteemidest, mis omavahel suhtlevad, siis arvan, et äh, sellepärast, et me üritame leida võimalust, kuidas väljendada oma soovi, oma mitmesuguseid identiteete tuvastada erinevates süsteemides ning nagu ma seda juba ütlesin, esitame ettepaneku eh, ka eh, andmesalve koostamiseks, mis võimaldaks eh, eemaldada erinevate aliaste kasutamise võimalus erinevates süsteemides ning eh, kui ma seda lauset nii ütlen, siis see, see on ka see, mida ma mõtlen, ma ei mõtle mingisugust jätkuvat eh, koostoimimist erinevate süsteemide vahel, mis, eh, mis olemasolevaid ligipääsuõigusi kuidagi muudaks. seda, selles suunas me kavatse edasi liikuda ja loodan, et selles osas on teie, leiavad teie mured leevendust ning proua Keller ja Liis Kriisbeck, ma olen nõus sellega, et, et peame absoluutselt selgelt väljendama ennast, kui me räägime sellest, mida me teeme, et me ei, mitte mingil juhul ei e, tegutse eraelu andmete kaitse ja põhiõiguste vastu. E, arvan, et e, me peaksime toetama äh, oma kodanike põhiõigusi, et me teeme seda, kui me saame paremini toetada meie politseinike ja piiri- ja immigratsiooniametnikku, et nad saaks oma andmeid täielikult kasutada. loodetavasti vastus aitas teid ja ma soovin kindlasti jätkata seda arutelu järgmine kord. võtame selle aluseks konkreetsed ettepanekud, millele toetudes saan paremini vastata ka proua Stevensi küsimusele, muuhulgas ka eh, konkreetset eh, kasu või kahju, sest me korraldame ka mõjuhinnangu sellel, kui me oma ettepaneku esitame ning sellel hetkel kavatseme me ka võimalikult selgelt esitada eh, ajakavad rakendusfaasi läbiviimiseks, mis loomulikult sõltuvad ka sellest, mida, milleni jõuame oma aruteludel teie ja nõukoguga. Well, thank you very much suur tänu, volinik King. see oli väga kasulik, et üksteist ära kuulasime, aitäh, proua Tael. ja nüüd lisaks veel selle päevakorrapunktile paluksin ma Euroopa Andmekaitse Inspektori asetäitjal härra Vjevro, Vjevjerovskil pidada ettekande andmekaitse inspektori arvamuse kohta, mis käsitleb Euroopa Komisjoni praegust tööd kaastalitusvõime valdkonnas. mul on väga hea meel, et te olete täna siin ja suur tänu ka volinik Kingile ja proua suursaadikule veel kord. Yes, yes, if you want. Can, uh, sure. Thank you. Thank you very much. Possible. Okay. okay. Well, uh, I will give the floor to you. We... ja annangi sõna kohe teile. meil on viisteist minutit jäänud, et teid ära kuulata, võib-olla ka kakskümmend, kui varastame natukene järgmiselt päevakorrapunktilt. nii et palun, kui võimalik, siis katsuge kümnest minutist kinni pidada, sest siis saame pärast seda ka natukene arutelusid pidada. Thank you very much uh,. Uh... aitäh, proua esimees lugupeetud volinik äh,, proua suursaadik äh,, parlamendiliikmed, aitäh selle kutse eest ja aitäh, et palusite mul rääkida koostalitusvõime probleemidest ja süsteemidest, mida kasutatakse siis vabadusel, õigusel ja õiglusel äh, põhineval alal ma lähtun dokumendist, eh, millele kirjutas alla minu eh, kolleeg Euroopa andmekaitse inspektor kõigest mõned päevad tagasi. Eh, meil, meie ütleme oma dokumendis, et avaliku sektorite erinevate allikate koostalitusvõime on tähtis tagamaks äh, infovahetust, see on midagi, mida me, millest me ei saa mööda vaadata me oleme veendunud, et organisatoorne, semantiline ja õiguslik dimensioon elektrooniliste teenuste koostalitusvõime tagamise puhul, kaasa arvatud nende süsteemide puhul, mida vabadusel, äh, õiglusel ja õigusel põhineval alal kasutatakse, on äh, tähtis. tuleb arvestada süsteemi ülesehituse kasutajatega ja seda nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil. koostalitusvõime põhimõtteks on see, et tagatakse tõhus infovahetus, tagamaks seda, et Euroopa ametivõimud ja riiklikud ametivõimud saavad õige informatsiooni õigel ajal Need arutelud, mida siin täna alustati, on kõigest esimene samm selles pikas ja lõputus marsis, kus hakatakse üleüldiselt rääkima siis äh, avaliku sektori poolt äh, salvestatud andmete kohta. see ei ole meile üllatuseks ja me ei karda seda. andmekaitse inspektor leiab, et koostalitusvõime, kui seda mõistlikult rakendatakse, aitab äh, Äh, ametivõimude tööd parandada, kasutades neid erinevaid informatsioonisüsteeme ja peale selle tuleb mõelda ka selle peale, kuidas nende süsteemide kulusid vähendada. nüüd andmekaitse puhul äh, erinevate andmepankade omavahel sidumine eriti kui tegemist on sarnaste või identsete andmetega, võivad aitada, aidata andmete kvaliteeti tõsta ja samamoodi on võimalik selle kaudu andmete liiesust vähendada. me tahame ära kasutada seda hetke selleks, et rääkida üleüldiselt koostalitusvõimest vabadusel, õiglusel Äh, põhineval alal ja sellest ajast saati, kui viidi sisse see koostalitusvõime kontseptsioon, on meil olnud vaja ka muuta õigusloomet äh, nii, et see oleks põhiõiguste hartaga täielikult kooskõlas. igasugune andmekäsitluse muutus tuleb selgelt paika panna Äh, tuleb selged õiguslikud meetmed välja töötada ja tuleb hoolitseda selle eest, et nad oleksid ka proportsionaalsed. ja peale selle tuleb ka rohkem infot saada komisjonilt õigusloomelise ettepaneku kohta ja siis tuleb läbi viia põhjalik analüüs põhiõiguste ja isikuandmete kaitse kohta me oleme kuulnud siin juba kõrgetasemelise töörühma tööst, me oleme selle töörühma töösse olnud kaasatud ja see arvamus, mille koostas andmekaitse inspektor, kaasati ka kõrgetasemelise töörühma raportisse me peame arvestama ka sellega, et need kolm ettepanekut, mis on tehtud ja mida siis nõukogu toetab, see otsinguportaal, biomeetriliste andmete võrdlemine ja identiteetide hoidla on kõigest äh, algus pikkadele aruteludele selle kohta, milliseid teenuseid tuleks pakkuda ka tulevikus. sest mida rohkem on meil koostalitusvõimega võimalusi, seda rohkem me üritame neid ka ära kasutada. kui vaadata seda viimast õigusloomelist ettepanekut, siis ma tahaksin välja tuua äh, kõigest äh, mõned nüansid koostalitusvõimest räägitakse tihti kui võimest äh,, erinevate infosüsteemide võimest omavahel suhelda. arvatakse, et koostalitusvõime on tehniline kontseptsioon, kuid meie leiame, et äh, praeguses pildis ei ole seda võimalik eraldada andmevahetuse vajalikkusest sellest, kas poliitiliselt on see andmevahetus äh, soovitud ja kas see on ka õiguslikult võimalik. see tähendab seda, et infosüsteemide koostalitusvõimet äh, rakendatakse küll tehniliselt, aga me peame rääkima sellest küsimusest ka poliitilisel tasandil ja meil on väga hea meel, et sellega on nüüd algus tehtud tahaksime teile meenutada, et koostalitusvõimel on erinevaid tasendeid ja need tulevad ka välja, kui räägitakse koostalitusvõime erinevatest lahendustest avalikus sektoris. väga tähtis on välja tuua ka see, et koostalitusvõime on tegelikult äh, erinevate organisatsioonide võime oma eesmärke täita, jagades ja kasutades infot, mida on koondatud ja selle kõigega me peaksime arvestama, kui me räägime koostalitusvõime semantikast, sest siin mainiti juba seda, et üks ja sama definitsioon peaks kõikides erinevates keeltes ja süsteemides omama täpselt ühesugust tähendust. samamoodi tuleb arvestada ka organisatoorse ja õigusliku mõõtmega. selleks, et koostalitusvõime oleks võimalik Äh, on tähtis, et infot on võimalik vahetada. mida rohkem saab võimalik teha, seda rohkem ka teed ja volinik King tõi ka selle natukene aega oma sõnavõtus välja. koostalitusvõime puhul on meil võimalik praegu kehtivaid seadusi tõhusamalt rakendada, kuid näiteks Euroopa otsinguportaali puhul, mida praegusel hetkel komisjoni ettepanekuga üritatakse välja töötada, annaks ametivõimudele teha otsinguid erinevates süsteemides ühel ajal, mitte eraldi. ja see tähendab seda, et see info, mida niimoodi on kogutud, on äh, natukene rohkem kui see, mida me siiamaani oleme kogunud äh, me ei tea ka mitte midagi uute andmepangade kohta, mida oleks loodud, tegelikult lihtsaldatakse vanade andmepankade sünergiaefekte. nüüd komisjon üritab leida uusi võimalusi, laiendada neid võimalusi selleks, et äh, andmeid erinevatest andmepankadest otsida. nüüd, kui räägitakse siin biomeetriliste andmete võrdlemisest, siis peaks olema võimalik äh, neid biomeetrilisi andmeid otsida erinevatest süsteemidest ühe korraga ja ka isikuandmete hoidla peaks äh, andma meile rohkem andmeid kui lihtsalt nimi ja sünniaeg. ja seda kõike võiksid kasutada siis piirivalveametid ja väga tähtis on, et korraga oleks võimalik kasutada biomeetrilisi andmeid ja isikuandmete hoidlad selleks, et identiteedipettusi identifitseerida, aga see tähendab seda, et me loome samal ajal ka uut infot. meie, meid andmekaitse inspektorid tihti süüdistatakse selles, et me oleme liiga igavad ja muudkui kordame sama mantrat. aga see on meie roll nii et me tahame olla ja jääda igavaks ning öelda, et isikuandmeid tuleb kasutada ainult siis, kui see on tõesti ka põhjendatud. ja neid tuleks kasutada ainult siis, kui see teenib avalikkuse huve. nii et kõigepealt tuleb meil välja töötada nutikamad süsteemid piirivalve ja turvalisuse tagamiseks ja siis tuleb edasi minna spetsiifiliste eesmärkide juurde, nagu näiteks lõppkasutajate, piirivalve, äh, varjupaigaametite, ametnike töö lihtsustamine, peale selle tuleks äh, lihtsustada ja koordineerida õiguskaitseorganite juurdepääsu infole, mida omavad äh, mittekorrakaitseorganid, seda kui on Äh, vaja teatud kuritegude ennetamiseks ja peale selle tuleb leida lahendusi ka identiteedipettuste identifitseerimiseks äh, ja lahendamiseks ja siin on väga tähtis välja tuua neid üldisi poliitilisi eesmärke nagu need, mida ma natukene aega tagasi välja tõin ja et need ei pruugi olla avaliku sektori huvidega kooskõlas. vastavalt artiklile viiskümmend kaks siis hartas ja nad ei pruugi olla kooskõlas siis ka andmete haldamisega vastavalt andmekaitseseadustele. me oleme komisjoni üles kutsunud täpselt paika panema eesmärke andmete äh, töötlemisel, väga tähtis on, et äh, võib-olla on küll väga hea kasutada äh, seda ühist otsimisvälja, kuid see ei tähenda seda, et on selge, milliseid andmeid kasutatakse, mis, e-, mis eesmärgil ja mis on selle otsingu tagajärg. nüüd see uus kokkulepe USA-ga Privacy Shieldi kohta. artiklis kakskümmend üheksa räägitakse just Andmekaitse Ametivõimudest ja nad on paika pandud nõuded äh, selleks, et ei tekiks probleeme isikuandmete kaitsega. andmekaitseametid on loonud äh, siin Euroopa jaoks tagatised ja Euroopa kohus on need erinevates äh, kohtuotsustes aga kahtluse alla seadnud ning äh, nüüd see tõsiasi, et andmete töötlemine peaks põhinema selgetel reeglitel ja töötlemine peab olema vajalik ja proportsionaalne, on ka tegelikult äh, nende ettepanekute südames. ja ma tahaksin nüüd lõpetuseks välja tuua need kõige tähtsamad osad meie soovitustest, mis me andsime Euroopa institutsioonidele kui me räägime siis äh, koostalitusvõime praktilisest kasutamisest. Äh, me toetame koostalitusvõimet, kui seda kasutatakse mõistlikult ja kasutatakse siin ka proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtet. koostalitusvõime võib olla vajalikuks meetmeks avaliku huvi kaitsmisel peale selle on väga tähtis ka vähendada informatsiooni liiasust ja parandada and kogutud andmete kvaliteeti me anname endale aru, et tegemist ei ole mitte ainult tehnilise lahendusega ja et väga tähtis on mõelda ka selle peale, kas me tõesti tahame koostalitusvõimet tõesti ka sisse viia ja millised oleksid siin õiguslikud tagajärjed. me peame arvestama ka sellega, et me oleme pikema protsessi alguses ja ükskõik, mida me ka ei otsustaks, seda ei ole võimalik hiljem ära kaotada kord, kui on kasutatud juba vahendeid selleks, et koostalistusvõime äh, lahendusi kasutada, siis iga viie aasta tagant tullakse ilmselgelt välja uute ettepanekutega ja ma eeldan, et kaks tuhat kakskümmend või kakskümmend kaks tuleme me uuesti kokku selleks, et rääkida uutest lahendustest. ma ei peaks seda võib-olla ütlema, aga vaadates nüüd seda äh, kirja, mis äh, veebruarikuus nõukogule saadeti ja kus on välja toodud need erinevad infosüsteemid, mida praegusel hetkel soovitakse Euroopa Liidus omavahel ühendada, siis neid on tõesti väga palju erinevaid, äh, neid nimesid on palju ja nendest süsteemidest tuleb meil kõigil äh, rääkida ja ma ei hakka nüüd väitma, et andmekaitseametid on äh, nende süsteemide kaasamise vastu, aga me lihtsalt peame olema valmis nendeks aruteludeks, sest on selge, et need tekivad. ja siis, äh, mis probleemid on koostalitusvõimega? Need tuleb selgelt järgnevate seadustega paika panna ja lahendused neile leida. me teame, et komisjon on identifitseerinud juba samad probleemid, aga nad väga, vahel ei selgita täpselt, mis on täpselt need probleemid ja kuidas neid lahendada äh, praktiliselt. kas tegelikuks probleemiks on õiguslik või tehniline probleem, ka see tuleb välja selgitada ja peale selle see ettepanek peaks ka väga selgelt ütlema, mis eesmärgil isikuandmeid kasutatakse. ja see tähendab seda, et me leiame, et Ähm, koostalitusvõime mõju hindamine põhiõigustele ja andme, isikuandmete kaitsele muutub äh, tähtsamaks ja valikumaks siis, kui meil on täpselt teada, millised on tingimused ja meie oleme valmis Euroopa institutsioonidele ulatama oma abikäe, koostades arvamuse selle õigusloomelise menetluse kohta. aitäh, proua Sippel on sõna palunud. Thank you very much, chair uh,. To... suur tänu. ma tõstsin käe siis, kui te rääkisite kuludest ja sellest, et me võiksime isegi kulusid vähendada, mina seda küll ei usu. võib-olla ma oleksin pidanud esitama selle küsimuse volinik äh, Kingile, aga kas teil on äh, aimu nendest äh, kuludest, mis kaasnevad koostalitlusvõime käivitamisega, meil on vaja juurdepääsuõigused äh, paika panna ja need, kellel on äh, praegu õigus sisestada andmeid erinevatesse andmebaasidesse, need äh, aspektid tuleb kõik üle vaadata. ja oleks ka hea teada, kellel on õigus andmeid sisestada nagu te ütlesite, siis äh, andmete kvaliteet on nüüd olulisem kui varem, sellepärast et äh, kui süsteemi sisestatakse valeinfo, siis äh, selle ebakorrektse või vigase info tulemusel võivad tekkida probleemid, kuidas me sellega toime tuleme ja kas äh, info sisestamisel äh, on vaja sisestada see erinevatesse süsteemidesse või äh, saab seda teha ühe sisestamisega, sama kehtib kustutamise kohta sama küsimus, kas igaühte eraldi või kõiki korraga ja kolleeg Stevens küsis eelmises arutelus, et kui me paneme kõik andmed kokku ja ühendame need äh, omavahel, kas see mitte ei suurenda küberkuritegude tõenäosust ja kuidas sellega tulevikus plaanitakse tegeleda? Äh, suur tänu, proua Sipel ja palun, teil on võimalus vastata. kui ma rääkisin kulude vähendamisest, siis otsingutega kaasnevad kulud vähenevad, aga mitte süsteemi loomisega kaasnevad kulud muidugi. ja me ei räägi siin ainult ühest äh, tsentraalsest süsteemist, aga selge on see, et kui lugeda kokku kõik need äh, operatsioonid, mida praegu tehakse erinevates süsteemides, siis äh, ja tulevikus meil on võimalik neid kulusid vähendada. Te nüüd küsisite, et äh, kas äh, ühe kliki või ühe operatsiooniga on see võimalik, äh, siis see ei ole jah küsimus andmekaitse inspektorile. aga ma esitaksin küsimuse, et kui see eesmärk ei ole, siis millest me üldse räägime? meil tuleb vähendada nende operatsioonide arvu, mida tuleb teha selleks, et saada kõrgetasemelisi, kõrge kvaliteediga andmeid. minul on andmekaitse inspektorina loomulikult palju küsimusi selle kohta, et kellel on juurdepääs mis andmetele. aga kui nüüd uued vahendid süsteemidega töötamise kohta sisestatakse, siis küllap me saame nendele küsimustele ka vastused. ja mis puudutab nüüd äh, andmebaasides esinevaid äh, vigu, siis jah, see probleem eksisteerib. praegusel hetkel on ka nii, et andmed võivad äh, süsteemiti erineda ja see on ohtlikum nii info kvaliteedi seisukohast kui ka inimese õiguse seisukohast, kelle andmetest me räägime ja samuti on see keeruline korrakaitseasutustele küberkuritegude suurem tõenäosus, siin ma vastaksin jah ja ei. me räägime siin äh, suurtest äh, süsteemidest, mida hallatakse kuskilt keskselt. see ei tekita lisariske, see võib vähendada küberkuritegevuse riski erinevatel põhjustel selge on see, et kui äh, rünnak on äh, toime pandud ja juurdepääs on saavutatud, siis äh, võib kahju olla suurem kui eraldiseisvate süsteemide puhul. aga selge on see, et kui süsteemid ei ole omavahel ühendatud, siis äh, ei avastada ka nii kiiresti äh, küberrünnakut, samas ühendamise korral see avastatakse kiiremini, tõenäosus on väiksem. suur tänu, härra Veevirohovski. ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, suur tänu teile tulemast. edasi me räägime kahest olulisest äh, dokumendist, äh, mida meile täna pärastlõunal esitletakse, need on otseselt seotud meie komisjoni tööga. ma sooviksin koosolekuga jätkata, nii et palun, kui te lahkute siit ruumist, tehke seda vaikselt. ühesõnaga, see puudutab parlamendi tööd äh, massilise elektroonilise järele äh, jälgimise teemal. nii. põhiõigusameti aastal on luureteenistuste massilise järelevalve ning põhiõiguste kaitse ja õigusvahendite kohta Euroopa Liidus äh, ja seda esitab äh, härra Mario Üthaimer ja siis äh, tuleb äh, teine uuring, äh, STOA uuring seoses seminariga suveräänse usaldusväärse IKT tööstuse saavutamisega Euroopa Liidus. STOA esimees ja libe liige STOA nõukogust nad äh, palusid sellise uuringu läbiviimist aastal kaks tuhat kuusteist. ja kõigepealt, härra Ütheimer, teil on sõna, palun. Äh, suur tänu, esinaine, lugupeetud äh, daamid ja härrad, tere pärastlõunat, nagu te mäletate, siis aastal kaks tuhat kolmteist tekitasid Edward Snowdeni paljastused meeletut vastukaja äh, valitsused luuravad äh, kodanike järgi, valitsused ütlesid, et selline järelevalve on vajalik, et võidelda terrorismi vastu, samas teisalt toonitati, et me peame kaitsma inimeste õigusi ja võitlema terrorismi vastu käsikäes luureteenistused mängivad siin väga olulist välli, rolli, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist võttis Euroopa Parlament vastu kaks resolutsiooni massilise Euroopa Liidu kodanike elektroonilise järelevalve üle, kutsudes liikmesriike üles jõustama tugevamaid tagatisi. ja see kõik on ka praegu väga aktuaalne. samal ajal palus Euroopa Parlament, et äh, viidaks läbi põhjalik äh, uurimine põhiõiguste kaitse kohta massilise järelevalve korral. kaks tuhat viisteist me avaldasime esimesed äh, tulemused ja täna mul on hea meel esitleda teile lõppraportit pärast kolme poole aastast põhjalikku tööd ja analüüsi. see uurimistegevus oli väga keeruline kohati, mitte sellepärast, et äh, luureteenistused üle Euroopa on väga erinevad, vaid äh, selle tõttu, et tegemist on äh, konfidentsiaalse valdkonnaga. seetõttu Euroopa Põhiõiguste Amet pakub teile nüüd selle aruande välja, olles konsulteerinud seitsme liikmesriigi ekspertidega. seadusandlus on äh, Euroopa Liidus noor ja endiselt äh, arenemas. aastast kaks tuhat viisteist on nendes tumelillaga tähistatud riikides äh, reforme läbi viidud kõikides liikmesriikides on õiguslik raamistik fokusseeritud järelevalve osas. Saksamaa, Holland, Ühendkuningriik ja Rootsi on võtnud ka seadusandluse kommunikatsiooni massilise järelevalve kohta. teistes riikides, kus massilist järelevalvet teostatakse, ei ole seadusandlust meie uurimus põhines äh, ainult äh, avalikult äh, kättesaadaval infol. järelevalve valdkonnas on vaja tagada legaalsus, kontroll ja apellatsioonivõimalus. kõigepealt, mis puudutab äh, legaalsust, siis äh, paljud intervjueeritavad, kelle tsitaalatega siin näete, kritiseerisid, äh, kuivõrd äh, keerulised ja ähmased on definitsioonid luurevaldkonnas. uurimine on avaldanud, et isegi ekspertidel isegi juristidel on keeruline kogu sellest terminoloogiast aru saada. Prantsusmaa, Saksamaa äh,, Holland, Ühendkuningriik on hiljuti äh, reforminud äh, oma seadusandlust äh, mitte ainult, et tulla toime uute väljakutsete ja ohtudega, vaid ka selleks, et parandada selgust ja see on selline asi, mida tuleks toonitada. Soome järgib ka nende eeskuju. siiski intervjueeritavad nendes riikides toonitasid, et äh, luureteenistusi puudutav seadusandlus äh, on ebaselge. loomulikult äh, ei saa avaldada luureteenistuste spetsiifikat, samas tuleb seadusandluses tagada põhiõiguste kaitse. osad liikmesriigid saavutavad selle tõhusamalt kui teised. osade liikmesriikide jaoks on Euroopa inimõigest standarditest kinnipidamine endiselt äh, väljakutseks. teiseks, äh, mis puudutab nüüd äh, luureteenistuste üle teostatavat järelevalvet, siis me keskendusime kahele valdkonnale. kõigepealt järelevalvemeetmete legaalsus ja teiseks põhiõiguste kaitse. riiklikud järelevalveraamistikud äh, olid äh, liikmesriigiti erinevad, aga enamasti me näeme siiski samu äh, tegijaid, parlamentaarsed äh, komiteed, sõltumatud justiitsorganid ja teised asutused, kes tegelevad järelevalvega. ajaloolised ja poliitilised erinevused tähendavad seda, et ei ole ühtset või ainsat järelevalvemudelit. meie uurimus näitas, et äh, kuusteist liikmesriiki on joonud ekspertide nõukogud, mis tegelevad eelkõige just luureteenistuste üle teostatava järelevalvega ja sellist äh, lahendust äh, tuleks eelistada. ekspertidega läbi viidud intervjuud näitasid, et järelevalvel on kolm olulist elementi. kõigepealt sõltumatus, teiseks äh, võim ja pädevused, kolmandaks läbipaistev avalikkuse kontrollile. kontrolliasutuse sõltumatus on ääretult oluline, nad peavad olema erapooletud, nad peavad saama avalikkuse heakskiidu. täielikult sõltumatud on parlamentaarsed komisjonid, mille juhatajad on opositsioonist ja samuti äh, asutused, mis ei tööta valitsushoonetes. aga osaliselt on äh, kontrolliasutuste pädevus äh, õõnestatud, ei ole täielikku juurdepääsu andmetele ja teiseks ei ole võimalik andmeid täielikult ära kasutada, isegi kui need on olemas ja seda tehniliste võimaluste puudumise tõttu ja järelevalveasutuste töötajate puuduv äh, ekspertteave äh, oli ka see, millele paljud äh, küsitletud viitasid. järelevalveasutused tõdesid ka, et avalikkus ei usalda neid sõltuvalt nende töö salajasest iseloomust ja neil äh, on äh, raske teha oma tööd tõhusalt, kui nad avalikkuselt äh, toetust ei saa. samas üks kõige häirivamaid leide oli see, et rahvusvahelist koostööd luureasutuste vahel kontrollitakse kõige nõrgemalt. meie uurimus äh, näitab, et seitsmeteistkümnest kahekümne kaheksast liikmesriigist ei ole mitte mingisugust äh, sõltumatut äh, järelevalvet luureandmete üle, mida saadakse kolmandate riikide teenistustelt. meil tuleb tugevdada luure üle teostatavat järelevalvet nii liidusiseselt kui ka väliselt järgnevatel aastatel, arvame me. ja kolmandaks tõhusad äh, õiguskaitsevahendid riikliku julgeoleku äh, eesmärgil on selliseid õigusi süstemaatiliselt piiratud, see puudutab äh, inimese õigust saada infot ja kohustust teda teavitada järelevalve all olemisest. liikmesriigid, osad on andnud võimaluse esitada kaebust äh, kohtuasutustele, aga see välja pakutud lahendus ei ole piisavalt äh, selge. me oleme saanud inimestelt kaebusi selle kohta, et nad ei tea, kuhu pöörduda ja seda kõike seetõttu, et äh, need menetlused ei ole piisavalt läbipaistvad. edasi, luurega seotud äh, arengud äh, võivad äh, olla seotud äh, tõesti konfidentsiaalse infoga ja samuti on kontroll raske, kuna ei ole piisavalt ekspertteadmisi ja osad liikmesriigid on loonud alternatiivsed struktuurid, et tõsta tõhusust, tagada läbipaistvus. meie töö näitab, et kuna luureküsimused on väga äh, detailsed, siis kohtunikel ei ole piisavat äh, ekspertiisi, mida on sellistel juhtumitel vaja. olgugi, et on äh, ilmselge, et äh, luureteenistuste ja ekspertide vahelisi infovahetusi on vaja, siis tehnilise ekspertiisi puudumine riiklikul tasandil paistab piiravat juriidiliste vahendite kasutamist äh, õiguskaitsevahenditest äh, siis täpsemalt jutt. meil on vaja detailseid äh, reegleid äh, järelevalve kontrolli kohta meil on vaja sõltumatult äh, teostada järelevalvet luureteenistuste üle piisava pädevuse ja ekspertiisiga ametnike poolt ja kolmandaks on vaja, et oleksid tõhusad õiguskaitsevahendid, enne kui me anname kohtuasutustele või muudele justiitsasutustele pädevust juurde. meil on oma raportis kuusteist soovitust poliitikutele, see on nii-öelda tööriistakohver, mis võimaldab panna paika luureteenistusi puutuva seadusandluse. me oleme täiesti veendunud, et põhiõigused peavad olema sees uues Euroopa Liidu äh, liikmesriikide luureteenistusi puudutavas seadusandluses on ääretult oluline, et äh, meie põhiväärtused ja inimõigused äh, ei saaks luureteenistuste edasiarendamisel ohustatud. suur tänu, härra Ötaimer, selle ettekande eest. ma annan nüüd sõna kolleegidele, kes soovivad äh, sõna võtta seoses selle aruandega härra Lopes Akimar, härra Albrecht. palun äh, tehke lühidalt, nii et meil oleks võimalik äh, oma ajaraamist kinni pidada ja ka järgmise uuringu juurde jõuda ja natukene peale seda küsimust arutada. härra Lopes Akilar kõigepealt, palun. suur tänu, esineja, suur tänu, härra Ötaimer ja see uurimus on tõesti väga huvitav ja see on ääretult oluliseks lugemiseks meile kõigile, kes meid äh, huvitab mitte ainult see meeletu äh, kisa, mis puhkes, kui äh, tuli välja massiline järelevalve luureteenistuste poolt USA-s. Nad rikkusid andmete konfidentsiaalsust, äh, nii et see puudutas ka Euroopa Liidu kodanikke ja lausa mõningaid Euroopa Liidu liikmesriikide juhtpoliitikuid. ma tahaksin küsida küsimuse, mis on seotud äh, nende lünkadega ehk äh, pimekohtadega, mis meil siin on see tähendab seda, et äh, konfidentsiaalsuse äh, õõnestamine on ju kriminaalkuritegu. kui äh, sekkutakse kommunikatsiooni ükskõik millisel viisil, olgu see siis inimeste telefonide või mobiiltelefonide pealtkuulamisel, siis see on kriminaalkuritegu kas äh, teil on infot äh, asjasse puutuva pretsedendi õiguse kohta siin vallas, kas äh, on saadud nii-öelda õppetund mõningate kohtuotsuste kaudu, et mida on otsustanud kohtud liikmesriikides räägin siin sellistest kohtuotsustest, mis äh, aitaksid Euroopa Parlamendil tegutseda karistusseadusandluse loojana lähitulevikus. me räägime siin Euroopa karistusseadusest. meil on vaja kohaseid ähm, vastuseid omalt poolt anda, suur tänu. tänan ja härra Koelja, palun. tänan esinaine, suur tänu selle ettekande eest, tegemist on tõesti väga olulise tööga. see on otsustava tähtsusega, meil on nüüd äh, pilt olemas selle kohta, mida teevad äh, luureteenistused. tuleb vältida mineviku vigu ja pakkuda liikmesriikidele poliitilisi äh, valikuid. Euroopa Liidu pädevus, nagu te teate, on väga piiratud luureteenistused võitlevad äh, tugevalt äh, aga terrorismi vastu, mis on omakorda liidu pädevus, nii et me siin läheneme. mul on mõned küsimused. kõigepealt äh, riiklik julgeolek. kui tehakse erandeid, siis tuleks hinnata, millal rikutakse Euroopa õigustikku. kas on tegemist pretsedendi õigusega või peaksid liikmesriigid äh, kasutama riiklikke julgeolekuerandeid, et äh, takistada juurdepääsu infole ja see võib muidugi kõik viia lõpuks Euroopa Kohtu ette. teiseks, teie ütlesite, ma tsiteerin, et Euroopa andmekaitseseaduse kohaselt on luureteenistuste poolt kogutud äh, info iseenesest äh, põhiseaduslik sekkumine. kas mul on õigus, kui ma eeldan, et Euroopa Liidu andmekaitseraamistik on äh, täielikult kooskõlas nende teenistustega. ja minu viimane küsimus. Te räägite siin sellest, et milliseid õppetunde me oleme õppinud äh, kommunikatsiooni massilisest järelevalvest. palun täpsustage, mida te selle all mõtlesite? härra Puhtan, palun. ka minu poolt äh, suur tänu selle ettekande eest, mul on kolm küsimust. meil kunagi oli Saksamaal seadus, mille kohaselt äh, piirati kohti andmeid, mida oli võimalik ühe isiku kaudu korjata, vähemalt riik tohtis. nüüd on aga meil trend täiesti vastupidine meie, see tähendab tegelikult äh, riigiametid üritavad võimalikult palju andmeid koguda ja neid koondada. mõtlen näiteks ka siin selle Hiina äh, social cause süsteemi peale või siis ka samasuguse Euroopa projekti peale mille puhul üritatakse Hiinas kas siis sotsiaalset käitumist hinnata või vastavalt sellesile siis kas inimesi karistada või neid auhinnata ja Euroopa süsteemi puhul üritatakse siis kuritegusid ennetada. minu arvates kogutakse siin andmeid, mis on äh, täielikult sekkumine inimeste eraellu. nüüd küsimused selle kohta, mida oleks võimalik õigusloomelise poole pealt teha selleks, et äh, vältida. Google, Microsoft, Whatsapp, minu teine küsimus Ko. koguvad väga palju andmeid. Microsoft on endale võtnud õiguse arvutist absoluutselt kõiki andmeid koguda, kui te kasutate Windowsit ja sama kehtib ka Android-süsteemi kohta, tegemist on täieliku halli tsooniga, sellepärast et ei ole öeldud, et riigid eh, ei võiks neid andmeid ka koguda, kas siin saaks midagi seadustega ära teha? ja kolmas küsimus, mille puhul me mitte midagi ette võtta ei saa, nimelt see, mida välisluureteenistused eh, Saksamaal teevad. ma siin lihtsalt mainiks seda kurikuulsat äh, Äh, kantsler Merkeli pealtkuulamist äh, ja seda tegid sõbrad, noh, midagi ei saa selle kohta ilmselgelt teha, aga tahaksin teada, mida te sellest arvate. aitäh, härra Albrecht, palun järgmisena. aitäh, ma keskenduksin küsimusele, mis puudutas seda, kuidas luureteenistuste tegevust reguleerida Euroopa Liidus sest nagu me teame, lepingu, aluslepingus artiklis neli allõikes kaks või kolm, ma enam täpselt ei mäleta, öeldakse, et äh, erandiks on luureteenistused, äh, sest leping neid ei kata. nüüd teie hindate äh, kontrolli olukorda Euroopa Liidus ja teie jõuate järeldusele, et äh, luureteenistusi kontrollitakse väga erinevalt äh, ja et olukord on üleüldiselt väga erinev, nii et äh, kui me tahame midagi muuta, siis kas see tähendab seda, et meil on kontrolli kohta Euroopa Liidu standardil ja kaitseklauslid vaja välja töötada? ja tahtsin ka teada, kas teie näete siin mingit võimalust seda üldse saavutada, arvestades ka sellega, et luureteenistused teevad koostööd äh, mit-, äh, ja seda täiesti ametlikul tasandil ja nad teevad äh, seda päris palju. ja nüüd küsimus riikliku julgeoleku kontseptsiooni kohta, et kas need on ühesugused või millised on erinevused ja et mida on võimalik teha kui luureteenistused mainivad riiklikku julgeolekut või siis ka politseijõud. aitäh, härra Edheimer, kas te soovite vastata? Uh, suur tänu teie küsimuste eest. ma üritan grupeerida küsimusi, et aega kokku hoida ja võib-olla ma peaks alustama lõpust ja vastama kõigepealt kõige viimasele küsimusele, mille saab vastata ühes härra Koilju küsimusele. Euroopa Parlament peaks vaatama, mis toimub riiklikes õigussüsteemides. me vaatasime, milline on olnud evolutsioon kahe tuhande viieteistkümnendast aastast praeguseni see raport aga ei eh, räägi detailselt eh, sellest, millised on Euroopa Liidu pädevuse piirid, kuid me tegelesime küsimusega, mida, eh, mis tõstatati meie vastaskõnelejate poolt ras-, riiklikul tasandil, see puudutas siis, see puudutas siis julgeolekut liikmesriigi tasandil ning külastasime mitmeid liikmesriike, Eh, eh, ja seda eh, sellisel juhul, kui ei ole tegemist kohtujuhtumiga, siis sellega seoses kui seadustel ei ole tegelikku definitsiooni, siis Euroopa tasandil, siis me näeme, millise probleemiga meil on praegusel hetkel äh, kokku puutumida vaja. meil on väga vähe kohtupraktikat eh, sellel teemal. meie esmane eesmärk eh, oli tegelikult panustada ja defineerida eh, et seda, et milles seisneb või mida endast kujutab tegelikult riiklik julgeolek võib-olla ma lähen nüüd tagasi eh, selle vähese selguse kohta, mis minu jaoks on oluline eh, teema, mis seostub eh, liikmesriigi julgeolekuga. ja see vajaks loomulikult märkimisväärselt selgemat definitsiooni. tõeline probleem riiklikul tasandil on see, et, et puudub täiesti üheselt mõistetav õigusloome mitmed liikmesriigid on loo-, tegelenud õigusloomega, et seda probleemi lahendada. üritame välja töötada sellist luure ka seotud õigusloomet, mis aitaks selgeks teha täpselt, millised pädevused on luureametitel eh, ning eh, eh, kuidas oleks võimalik põhiõigusi säilitada Eh, selle kõige vältel. me eh, üritasime viidata kohtuotsustele, kuid väga vähe oli selliseid eh, juhtumeid, mis oleks vastanud Lopez Aguilari esitatud küsimusele. ja kui me vaatame siis kohtupraktikat, mis on seotud luure küsimustega, siis on väga vähe tegelikult sellest kohtupraktikat põhjustel, mida ma enne mainisin ja seda sellepärast, et väga vähe juhtumeid jõuavad tegelikult kohtuni välja. ning äh, härra Koeljo küsimus, mis puudutab Euroopa äh, seaduste äh, sekkumist või kaastolit-, koostalitlusvõimet, me üritasime näidata erinevust äh, erinevate kontseptsioonide vahel Euroopa õiguses äh, ning äh, seda ka seoses inimõiguste konventsiooniga. et äh, me sa-, saaks, saaksime tõesti kasutada sekkumispõhimõtet, mitte ainult keskenduda andmekaitse äh, küsimustele, mis kehtivad Euroopa õiguses. aga samal ajal, kui me seda teemat äh, arutasime, kus andmekaitse seaduste äh, rakendamine ning eh, eraelu kaitsereeglid on tegelikult väga sarnased. praeguses eh, kontekstis me üritame andmeid koguda ja see on ning ma ei, ei ütle, et see eh, kuidagi käivitab üldist andmekaitse direktiivi, mis on, mille kinnisideeks on andmete karja ka,, õige haldamine, aga me üritame pigem rääkida põhiõigustest eh,. ning eh, minu vastus on praegusel hetkel ei, üritame, üritasime nii kaks tuhat viisteist kui ka praeguses aruandes e, näidata, et, e, et massiline e, jälgimine ei ole väga tõhus eh, ja eh, seda eh, ei kasutata, kasutata ka õigusloomes eh, ning see ei aita ka lihtsustada arusaamist sellest, mida on need ametid teevad, kui nad koguvad suurtes kogustes andmeid ning ainuke avalikult kätte saadav dokument, mis kirjeldab sellist äh, tegevust, mis lisati Hollandi õigusesse, äh, üritame kirjeldada, kuidas andmete kogumine toimub, nii et teie küsimusele vastaksin ma niimoodi, et need liikmesriigid, kes on äh, kommunikatsiooni jälgimist on reguleerinud, ei kasuta massilise jälgimise sõnastust ning erasektori eh, ja eh, andmekaitse küsimused, mida kohta küsis härra Pühner, need on küsimused, mida, mida me oma raportis ei analüüsinud, see nõuaks täiesti teistsugust lähenemist, me tunnistasime kaks tuhat viisteist loomulikult, et et eh, suuremahuline andmete kogumine oleks eh, loomulikult eh, väga huvitav eh, ja see annaks väga huvitava ülevaate sellest, mida teevad võimud. kuidas reguleerida asja Euroopa Liidu tasandil? Te mainisite proua Merkeli telefoni jälgimist, me ei rääkinud siin luuretehnikatest ja äh, sellega seoses me ei hakanud seda aspekti äh, väga tähelepanelikult jälgima, aga kui te vaatate, äh, milline alusel toimub äh, andmevahetus ning välissuhtluse jälgimine, siis näeksite, milline on olnud riiklike õigus Äh, dokumentide mõju Euroopa õigusloomele. ma sooviksin kokkuvõtteks äh, tulles tagasi härra Albrechti küsimuse juurde, kuidas reguleerida asja Euroopa Liidu tasandil. ning äh, ma vaatasin nüüd sellesse küsimusse sügavamalt, võttes arvesse ka julgeolekuliidu arengut, on selge ning seda Eh, terrorivastast tegevust, just need on valdkonnad, kus Euroopa Liit saaks midagi enamat ära teha, garanteerides, et kõik uued eh, poliitilised ettepanekud, mis kutsuvad üles eh, tihendamale andmevahetusele, peaks tähendama ka me kontrollisüsteemi mis, millele eh, võiks eh, keskenduda Euroopa tasandil. suur aitäh teile, suur aitäh teie sõnavõtu eest eh, ning vastuste eest. ja nüüd lähme järgmise uurimise juurde, mille esitab STOA, mis on seotud seminariga suveräänse ja usaldusväärse IKT tööstuse saavutamise kohta Euroopa Liidus ning ma paluksin, et selle esindaja tuleks siia ja võtaks sõna. kindlasti te suudate endale siin kohale. We are listening to your presentation Thank you, chair. And thank you. suur tänu, esimees, aitäh teile täna kutse eest, äh, et arutada seda olulist teemat Euroopa jaoks, milleks on suveräänne ja usaldusväärne IKT tööstus, vaatame, kas äh, slaidid töötavad. see on väga tähtis, sest ma arvan, et äh, et on oluline, et et kodanikud usaldaks IT-teenuseid Euroopa Liidus. see aitaks välja töötada toimiva äh, IT-ühisturu. see toetub kahele võtmeelemendile, millest üks tähendab seda, millised, tuleb välja selgitada, millised on ohtlikud Euroopa tasandil ja teiseks tuleb garanteerida andmekaitse ja ähm, tarbija Eh, ja andma ja tarbijate kaitse. tegemist on eh, uuringu, millel on ees, järgmised eesmärgid, kõigepealt eh, tuleb välja selgitada, milline on süsteem Euroopas, teiseks tuleb aru saada, millised väljavaate, väljakutsed Euroopat puudutavad, eriti puudutab see kõige olulisemaid probleeme selles valdkonnas, see on üks olulisemaid äh, Äh, probleeme Euroopa Liidus, äh, mis on seotud siis äh, küberturvalisuse ja muu sellisega ning eesmärgiks peab ka välja töötama selle, millised, millised probleemid on põhilistel, põhiliselt, millised küberohud Euroopat varitsevad äh, oleme analüüsinud ka küberturvalisuse eh, ökosüsteemi, eh, see siis, eh, siis tarb-, siis ta-, nõudluse ja pakkumisega ning oleme ka analüüsinud andmekaitsesüsteemi Euroopas ning viimane punkt puudutas siis erinevaid poliitikasuundi ja nende väljatöötamist. kui me alustame põhiliste küberohtudega, mis Euroopat äh, tabada võivad, siis eh, eh, siis eh, küberterrorism ja küberspionaaž on põhilised ohud, millest palju, paljusid toetavad välisvalitsused poliitilistel ja majanduslikel põhjustel ja ka paljud äh, eraettevõtted äh, ja, ja riigiasutused on äh, küberrünnakute ohus olnud. kõige ohustatumad äh, sektorid on finantssektorid ja valitsussektorid ning näidetena võiks tuua kaks tuhat viisteist rünnati Ukraina äh, energiasüsteemi, mis oli esimene edukas küberrünnak kogu maailmas ning kakssada tuhat inimest jäid pikaks ajaks elektrita Ukrainas. ja huvitav on ka vaadata, kes keda ründab, milliseid riike, seda infot aluseks võttes kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpu poolt näemegi me et Vene IP aadressidelt äh, korraldati äh, suuri küberrünnakuid äh, ja selgelt oli näha, milli-, kust ja ke-, kust olid rünnakud pärit ja kellele nad olid suunatud. väga Eh, olulisi eh, protsesse on praegu tähendada interneti ökosüsteemis, millest üks on küberfüüsikaline süsteem. asjade internetisüsteem on siin väga oluline. see puudutab näiteks eh, telefone, autosid, meie kodusid ning see, selliseid rünnakuid tuleb ilmselt juurde ning kaks tuhat Eh, eh, ning kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib selliste süsteemide kasutajaid olla juba, eh, juba üle miljardi. Need on, süsteemid on välja töötatud, võttes arvesse nende turvalisust ning ning peab ütlema, et sellised äh, süsteemid on, äh, on ökosüsteemis problemaatilised ilmselt ka tulevikus, äh, sest suur osa olulist infrastruktuuri, nagu näiteks tuumaelektrijaamad, telekomi võrgustikud ja muud sellised, sõltuvad sellistest süsteemidest ning näeme, et selliseid süsteeme rünnatakse aina rohkem äh, ja äh, need jõuavad viiekümne protsendini mitmes maailma riigis. ning oht äh, ühiskonna jaoks äh, on praktiliselt kuus triljonit USA dollarit kaks tuhat kolmkümmend üks võrreldes neljasaja miljardiga praegu seda on tohutult palju rohkem kui enne. järgmine eh, sõna tahaks eh, küberturvalisust analüüsida Euroopas eh, ning oleme näinud, et et küberteadlikkus küberohtudest on Euroopas üsnagi madal. väga paljud kodanikud leiavad, et nad ei ole sellest probleemist eriti teadlikud ja mis on eriti murettekitav, on see, et et et kodanikud Euroopa ida ja lõunaosas on vähem teadlikud sellistest küsimustest. kui analüüsime ettevõtteid, siis umbes kolmandik ettevõtetest, kes on välja töötanud ametliku eh, eh, IT-ga eh, poliitika ja see sõltub ka äh, ettevõtte valdkonnast ja suurusest. paljudel ettevõtetel ei ole välja töötanud mitte mingisugust IT turvalisusega seotud poliitikat. oleme näinud, et, et lahenduste turg on väga äh, suur, nõudlus on väga suur, see jõuab kindlasti varsti miljardi eurole ning Euroopa kaks tuhat äh, seitseteist on Eh, kõvasti kasvanud ja kasvab kümme protsenti aastas. kuid Euroopas näeme, et see on äärmiselt pragmaatiline turg, ehk siis eh, kolmandik turust, kolmkümmend protsenti turust, eh, sellega tegeleb viiskümmend protsenti teenusepakkujatest ja ülejäänud Äh, ülejäänud äh, tegelevad kuuekümne protsendi ülejäänud osaga turust, see tähendab, turg on väga killustunud. ning äh, huvitav on analüüsida, milline on küberkaitseturg Euroopas, esimene huvitav aspekt on see, et Euroopa osalus sellel turul on väga madal, meil on mitmesuguseid erinevaid allikaid ning oleme näinud, et ainult kümme protsenti eh, olulisematest küberkaitseettevõtetest on Euroopa omad, kakskümmend viis protsenti on pärit Ameerika Ühendriikidest, seega Euroopa tööstuse eh, osalus on selles valdkonnas väga madal. oleme näinud ka seda, et ettevõtted Euroopa Liidus eh, on ettevõtteid vähem ja nad on väiksemad, nelikümmend protsenti ettevõtetest Euroopas on väiksemad äh, kui kümne töötajaga ning äh, ettevõtted äh, kümme protsenti Ameerika ettevõtetest on, seal on üle saja töötaja. oluline on aga see, et meil on vähem finantseerimisvõimalusi sellistele ettevõtetele, sellepärast on äh, ka et suuri ettevõtteid Euroopas vähem, näete, et, et näete selles slaidi, siis te näete, millised finantseerimisvõimalused on Ameerika Ühendriikide ettevõtetele, nii et ainult Ameerikas on sellised võimalused, Euroopas on, on finantseerimisvõimalused hoopis teistsugused ning selle tulemusena on meil vähem finantseerimisvõimalusi ja see eh, tähendab ka seda, et Euroopa eh, ettevõtted saavad, neil on palju vähem rahastamisvõimalusi eh, ja kasvuvõimalusi kui Ameerika ettevõtetel. et kui Ameerikas võivad olla finantseerimisvõimalused ulatuvad kolmekümne miljonini ja Euroopas on võib öelda et, et viiskümmend eh, protsenti ettevõtetest eh, asutatakse vähem kui miljoni euroga. see on ka põhjus, miks eh, ettevõtted on palju suuremad Ameerika Ühendriikides ja miks nad on nii olulised selles valdkonnas ning seega erinevus on tohutult suur Ameerika Ühendriikide ja Euroopa ettevõtete vahel ja mm, kaks tuhat seitseteist oleme näinud, et Ameerika Ühendriikides äh, äh, oli, äh, oli käive sellistel ettevõtetel tohutult palju suurem Ameerikas kui Euroopas ning, ning seega võib öelda, et investeeritakse Äh, Iisraelis näiteks äh, investeeritakse sellistesse ettevõtetesse rohkem kui kogu Euroopa Liidus kokku. veel üks oluline aspekt Euroopas äh, on teadusuuringute ökosüsteem. eriti kuna paljud projektid leiavad finantseerimist tänu sellistele mehhanismidele ning oleme täheldanud, et et kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi raames toimuvad finantseeringud, eh, finantseeringud on viiekümne viiest miljonist saja kümne miljoni eh, euroni. ning eh, seda võib võrrelda sellega, mida teeb Suurbritannia valitsus, ta on, kes investeerivad sellesse valdkonda tohutult palju raha ning äh, nad äh, investeerivad kolm korda rohkem raha, kui terve Euroopa Liit seda teeb. küberturvalisusse. kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont, äh, see on äh, era- ja avaliku sektori koostöö, kus, mis võimaldab palju rohkem finantseerimisvõimalusi leida. praegusel hetkel erasektor erasektor investeerib äh, kolmesaja miljoniga aastas, see aga, see tundub olevat üsnagi idealistlik, sest äh, oleme näinud seda, et teenuste sektorisse investeerimine Euroopas on väga madal olnud viimastel aastatel, seega äh, ei ole lootust ka väga suurte muutuste peale järgnevatel aastatel loota, et äh, partnerlus avaliku ja erasektori vahel olukorda parandab, ei vasta tõele. E, ning äh, praegusel hetkel investeer-, erasektori investeeringud teadusuuringutele on olnud väga madalad äh, e, ja oleme intervjueerinud eksperte selles valdkonnas ja nad ütlevad, et et väga raske on leida suurematele projektidele finantseeringuid. samas oleks see vajalik, sest see on ainus võimalus, et suured projektid leiaks toetust. oluline on ka eh, eh, uus raamistik, mis hõlmab ka erinevate Euroopa Äh, ametite äh, ja liikmesriikide vahelist äh, koostööd ja see tähendab ka paremat võimalikku koostööd ja raamistikku, et kübersüsteemi para-, küberturvalisussüsteemi parandada praegusel hetkel on neis gruppides vaja äh, paremat äh, liidri rolli, kuid arvame siiski, et selle ameti äh, rolli tuleks tugevdada ja ta peaks mitte ainult nõustamisega tegelema, vaid ka muuga. see on seotud ka uute määrustega, millega tegeleb Euroopa Komisjon. arvame, et on oluline, et sellel ametil oleks suuremad pädevused ning äh, üks oluline aspekt, äh, mis on selle, selle dokumendi analüüsimisega seotud, äh, on üsnagi huvitav, et kui me analüüsime Euroopa dokumenti viimase paarikümne aasta jooksul, siis näeme, et andmekaitse on algusest peale teema olnud ja on olnud väga tähtis teema Euroopa Liidus. esimene direktiiv mis äh, andmekaitsega tegeles, võeti vastu juba üheksakümne viiendal aastal ja mõned kuud tagasi äh, tegi äh, Euroopa Liit ettepaneku muudatuste läbiviimiseks andmekaitse direktiivis, mis avaldati ka mõned kuud tagasi ja mis oleks pidanud üle võetama juba liikmesriigi poolt äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, kevadeks, aga igatahes see on suurepärane äh, võimalus kaitsta eurooplaste andmeid, kuid mõned vajakajäämised jäävad endiselt alles, millest üks on tasakaalu puudus innovaatiliste teenuste osutamiseks ja andmekaitsmiseks, meil on vaja leida tasakaalu, et paremad teenused välja töötada Euroopas, vastasel korral Eh, vastasel korral loovad selle eh, Hiina ja Ameerika Ühendriigid eh, ja see kahandab meie konkurentsivõimet. teine oluline küsimus on and-, isikuandmete liikumine. oluline on see, et meie kodanike andmed jõuavad kolmandatesse riikidest, peaksime selle probleemi lahendamisega tegelema, kuid enamus praktiliselt äh, kõige olulisemad internetiteenuse osutajad äh, on pärit Hiinast, äh, Venemaalt, Ameerika Ühendriikidest ja me ja neil on palju parem andmekaitse tase võrreldes Euroopa Liiduga. seega väga raske on parandada olukorda, võttes arvesse, kui suur on mahajäämus, seega arvan, et äh, peame sellest, selle, sellest äh, määrusest äh, rääkima, võttes arvesse, millised arengud toimuvad väljaspool Euroopa Liitu. ja nüüd, kui me räägime, millised võimalused on uutel poliitikatel Euroopa Liidus, oleme defineerinud, millised on suurimad väljakutsed Euroopa jaoks, oleme rääkinud sellest, Eh, millised on suurimad probleemid ja sellele toetudes oleme välja pakkunud erinevaid poliitikasuundi, millest esimene on institutsionaalne poliitika, et, et eh, tutvustada küberturvalisuse küsimusi ja küberkuritegevuse probleeme. Eh, kõigepealt tuleb ühtlustada avalikud hanked küberturvalisuse lahendustele Eh, ning eh, samuti oleme teinud ettepaneku eh, ka oleme välja pakkunud erinevaid tööstuspoliitikaid, sest oleme kõvasti maha jäänud teistest riikidest ning meil on peale selle veel viites erinevat poliitilist ettepanekut, et seda trendi muuta. eesmärgiks on parandada küberturvalisuse toodete kvaliteeti, toetada investeeringu, mis instrumente väljatöötamist küberturvalisuse sektori jaoks ning suurendada teadusuuringuid, et, et teadusuuringute valdkond läheneks rohkem turule. oleme näinud et Euroopas on väga äh, suur oskuste mahajäämine selles valdkonnas ning äh, üritame suurendada ka teadlikkust äh, ähm, kasutajate vahel, väikeettevõtjate vahe seas, et ka nemad tunneks sellest, et küsimusse tõsimaselt, tõsisemalt oleme välja töötanud erinevad kriteeriumid, kõik poliitikavaldkonnad on leidnud ka pingerea, nii-öelda pingerikkate seatud. Need on minu poolt põhilised järeldused. peame garanteerima, et me suurendame kodanike usaldust teenustesse Euroopas. näiteks peame toetama ka paremat finantseerimist, et, et vähendada sõltuvust mitte Euroopa äh, pärit teenuse osutajatelt äh, äh, ning äh, üks paljudest riskidest on see, et et see, selliseid välismaal tehtud pakkumisi võivad kasutada ka välismaised valitsused ja see võib Euroopat ohustada poliitilisel tasandil. õigusloomet on uuendatud nii küberturvalisuse valdkonnas kui ka mujal ning äh, ei ole selge, kas see määrus äh,, praegune määrus suudab kaitsta Euroopa kodanike õigusi, võttes arvesse, et enamus teenuseid osutatakse väljaspool Euroopa Liitu ning oleme siin välja pakkunud mitmesuguseid äh, lahendusi, et äh, seda praegust olukorda vähegi parandada Uh, suur tänu, härra Rivera Pastor, on üks kolleeg, kes soovib sõna saada, selleks on proua Koomes, palun. I mean I feel like saying um... jah, mulle tundub, et parem hilja kui mitte kunagi, me lõpuks ärkame üles äh, selles uues maailmas. minu jaoks on täiesti selge, et liikmesriigid on arengud maha magenud, maganud ja mitte sellepärast, et meil ei oleks siin strateegiat äh, õhutada Euroopa ettevõtteid välja töötama tehnoloogiat, vaid sellepärast, et me arvasime, et meid äh, see ei puuduta. see on nagu see, mis toimus minu koduriigis aastaid tagasi. kas on läbi viidud kriitilise taristu inventuur äh, ma mõtlen tõesti kõige kriitilisema taristu, nagu näiteks elektrivõrkude või tuumajaamade olukord, mis tõesti võivad sattuda rünnaku ohvriks. ja mille puhul on tõesti vaja toimuvat äh, jälgida. ja kas meil on ka mingigi ülevaade äh, lepingutest, mida valitsused on nii-öelda kahtlaste ettevõtetega Hiinast või Venemaalt sõlminud, mis peavad siis IT-lahendusi pakkuma ja küberjulgeolekut tagama, aga suure tõenäosusega äh, toimub tegelikult pigem küberspionaaž ma ei usu, et on isegi üritatud seda teha, ma arvan, et suurem osa meie valitsustest ei ole isegi mitte teadlikud sellest ohust noh, ma näen, et igasuguseid äh, lepinguid mingite kahtlaste ettevõtetega sõlmitakse, näiteks Portugalis miljardid on kadunud offshore firmadesse ja siis selgus, et Äh, kaasatud olid mingid kübereksperdid sellesse kadumisse. see võis olla kuritegu, aga mitte kedagi see tegelikult ei huvita ja keegi ei tea, mis on selle taga. käisin just äh, libe delegatsiooniga Jaapanis ja me nägime, et äh, GDPR on tegelikult ainus universaalne standard, mida saab kasutada. ja seal on ettevõtteid Jaapanis, mis üritavad sellest standardist kinni pidada just sellepärast, et nad soovivad oma positsiooni Euroopa Liidu turul säilitada, nii et tõesti, kui me tahame, meil on tõesti võimalik ähm, hoolitseda selle eest, et äh, Ameerika või Jaapani ettevõtted peavad kinni meie standardist, on teisi, keda see ei huvita ja käituvad nagu äh, USA-s näiteks Sony ja Touchi vahel on väga suured vahed, nii et tõesti, me peame mõtlema selle peale, kuidas kasutada oma mõjutusvõimu ja turujõudu ära, hoolitsemaks selle eest, et GDPR-ist saaks tõesti midagi, millest ei pea kinni mitte ainult Euroopa ettevõtted, vaid ettevõtted kogu maailmast. siin on tõesti vaja väga palju poliitilist lärmi lüüa ja valitsused peavad aru saama, mis tegelikult on kaalul nii et aitäh teile selle ettekande eest, aga ma kardan, et jah, et tõesti, me oleme väga palju aega kaotanud. ja aitäh, üritage vastata võimalikult kiiresti, ütleb proua esimees. jah, teen seda. aitäh selle küsimuse eest tõesti, siin on siseriiklikud huvid selles valdkonnas ja meie oma dokumendis oleme välja pakkunud tõesti üle-euroopalise seisukoha väljatöötamise, sest see on tähtis. see küberkaitse küsimus on tõesti ka sõjalise kaitsega seotud ja just sellepärast peetakse seda siseriiklikuks huviks ja riigid üritavad ise sellega tegeleda, nad ei ole valmis siin pädevusi Euroopa Liidule edasi andma nüüd uues direktiivis tehakse tõesti ka kriitilise taristu inventuur, nii et see on esimene tähtis samm. mis puudutab lepinguid, siis meil pole ülevaadet nende lepingute kohta, aga me oleme välja pakkunud erinevaid poliitikaid ja esimene ettepanek oligi avaliku hanke menetlusi standardiseerida ja koordineerida Euroopa Liidus, sest see tähendab seda, et siis on meil ülevaade, mis toimub erinevates riikides ja et on suured ettevõtted, mis saavad siis konkureerida, sest praegusel hetkel on erinevatel turgudel erinevates riikides väikesed ettevõtted, mis konkureerivad omavahel, aga mingit Euroopa tasandil lahendust välja ei töödeta. siis peale selle on meil vaja tõesti ka küber Äh, kur-, julgeolekuga jõuda nii-öelda Euroopa Liidu tasele, see on sarnane tegelikult nende GDPR standarditega. et tõesti väga tähtis on äh, paika panna teatud kvaliteedinõuded äh, ja kes teab, võib-olla tuleks ka välisettevõtted kaasata, mis on siin kõrge kvaliteediga tooted võimelised pakkuma, nii et tõesti väga tähtis on, et me meil oleksid standardiseeritud menetlused küberjulgeoleku valdkonnas, aga siiamaani ei ole seda tehtud, sest meil on siin siseriiklikud standardid. tõesti peaksime üritama välja töötada üle-euroopalised standardid. me oleme teinud ka ettepaneku EU äh, lisarolli siin äh, suurendada, sest väga tähtis on, et me teeksime siin tõesti Euroopa tasandil ühiselt jõupingutusi suur tänu teile selle ettekande eest, aitäh ka äh, küsimustele vastamise eest, härra Rivera pastor. Läheme edasi, järgmine päevakorrapunkt, mis puudutab arestimise konfiskeerimise otsuste vastastikust tunnustamist. ma annan sõna kohe raportöörile, proua Kriisbekile selleks, et tema saaks esitleda meile muudatusettepanekuid, neid tehti päris palju, kakssada kümme, ja siis saavad sõna ka ülejäänud kolleegid, nii et proua Kriisbeck, palun, sõna on teil. Merci, madame la president euh,. Merci de me passer la parole euh,, cher kolleeg ja.... aitäh, proua Kriisbeck, et mulle sõna andsite. umbes kuu aega tagasi esitlesin teile oma raporti eelnõud, mis puudutas komisjoni ettepanekut äh, määruse kohta, äh, millega pannakse paika arestimise, konfiskeerimise otsuste vastastikune tunnustamine. kahekümne viiendal oktoobril oli muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja mulle esitati neid kakssada kümme. mul on väga hea meel, et äh, kõik fraktsioonid nii palju panustasid selle raporti koostamisse, mis puudutab siis seda määruse eelnõud ma arvan, et me nüüd oleme tõesti jõudnud kokkuleppele ja see oli ka tähtis. mul on väga hea meel selle üle ka sellepärast, et tegemist on väga tähtsa dokumendiga, millega meil on võimalik terrorismi rahastamisallikate vastu võidelda ja võidelda ka organiseeritud kuritegevuse vastu Euroopas. tõesti, kakssada kümme muudatusettepanekut, ma ei saa neid üksipulgi siin läbi võtta, aga ma lihtsalt tooksin välja põhilised punktid esmapilgul, ütlen esmapilgul, sellepärast et äh, järgmisel nädalal toimub meil variraportööride kohtumine ja siis räägime üksikasjalikult ja üritame kompromisse välja töötada. aga esmapilgul saan rääkida neljast punktist, enne kui saavad sõna kolleegid. kõigepealt on terve rida muudatusettepanekuid äh, millega üritatakse hoolitseda selle eest, et äh, otsuste vastastikune tunnustamine oleks kiire. siis on tehtud muudatusettepanekuid, mis toonitavad ametivõimude äh, koostööd äh, informatsioonivahetusel. muidugi toetan seda lähenemist ja kõiki muudatusettepanekuid, mis liiguvad selles suunas see on väga tähtis sellepärast, et meil on vaja toimivat, kiiret, konkreetset, mõjusat äh, äh, meedet selleks, et äh, politsei, korrakaitseorganid ja kohtud saaksid igapäevaselt kiiresti erinevatele olukordadele reageerida. eriti tähtis on see just politsei jaoks, sest politsei puhul võib tõesti olla tegemist ka kuritegelikult omandatud varaga, mis vajab konfiskeerimist siis on tervelt teine rühm muudatusettepanekuid, äh, mis tulevad ka peaaegu kõikidelt fraktsioonidelt. Need on muudatusettepanekud, mis toovad välja põhiõigused ja selle, kui tähtis on, et see mittetunnustamise ja mitte rakendamise klausel tuleks ka sisse kirjutada otsuste puhul siis, kui põhiõigustest kinni ei peeta. siin on näha ju neid seoseid ähm, erinevate valdkondade vahel, eriti just selle kahe vahel ja mul on väga hea meel, et parlamendis väga paljud toetavad sellist kurssi. mul on hea meel näha, et et paljud kolleegid üritavad seda süsteemi sellise tasandini välja töötada. kolmas märkus on äh, veel mingi suur hulk muudatusettepanekuid, mis selle määruse rakendusala käsitlevad ning mis pakuvad välja rakendusala laiendamist. räägime siin eh, nii eh, administratiivset, eh, tsiviil kui ka maksundusvaldkonda, seega on see väga oluline küsimus, struktuuriline küsimus, seega ka delikaatsem küsimus äh, seega eh, peaksime mõtlema, milline moodus vivendi eh, välja töötada, et äh, äh, sätetega kooskõlas olla ning äh, variraportööride kohtumisel peaksime üritama leida äh, äh jagatud seisukohad ennetuse äh, osas ehk siis konfiskeerimisotsused vastastikuse tunnustamise osas ning neljandad muudatusettepanekud, eh, siin on oluline eh, kaitsta sellist juhtimist, mis oleks võimalikult optimaalne ning eh, see puudutab ka konfiskeeritud varade kasutamist ning seega kasutada kas sotsiaalsetel eesmärgidel või kompensatsiooniks eh, ohvrite peredele või ettevõtetele, kes on organiseeritud kuritegevuse ohvriks langenud või siis ka terrorirünnakute ohvriks langenud ning nende vahendite kasutamist, et organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda, on muudatusettepanekuid, mis selles suunas liiguvad ning on väga oluline et me seda arvesse võtaks, praegusel hetkel mm, kaheksa, üheksakümmend kaheksa koma viis ehk praktiliselt sada protsenti eh, kuritegelikult saadud eh, tulust ei, ei lähe diskrimi-, ei lähe konfiskeerimisele ja jääb kurjategijate kätte, seega manööverdamisruumi meil on. Eh, praegusel hetkel võib öelda, et tegutsemisvõimalusi on meil väga palju. Need olid mõne sõnaga, kallid kolleegid kahesada, kakssada kümme muudatusettepanekut on esitatud e, ning e, olen valmis e, teid ära kuulama, et mõista, millisetele punktidele te eriti keskenduksite ja millised oleks teie küsimused selle, eh, eh, seda ka teie muudatusettepanekute sisu kohta. tahaksin rõhutada, et tegemist on äärmiselt olulise uue eh, instrumendiga, mis aitab kaasa mitmete muude seaduste edasisele arengule, mis aitavad võidelda terrorismi vastase, kes mis aitavad võidelda terrorismi vastu, aitäh! Uh, aitäh, proua Kriisbeck! ja näen, et pea kõik variraportöörid on kohale jõudnud, nii et annan neile ka kohe sõna. kõigepealt äh, härra Borgetsia. suur tänu teile. Äh, kuulasin hea meelega ära äh, raportööri ja olen samuti äärmiselt rahul sellega, et erinevate fraktsioonide seas on nii üldine Eh, arvamus eh, ka muudatusettepanekute osas, mina arvan samuti, et konfiskeeritud varad eh, peavad leidma võimalikult hästi kasutamist ja seda, see peab toimuma täiesti legaalsest, olulisel on arvesse võtta ka ka kuritegelike tegevustega seotud kogukonna tegelikke vajadusi, vaadakem näiteks, mis toimub Itaalias, Itaalias äh, äh, varade arestimine ja äh, konfiskeerimine peavad eelkõige tegelema legaalsusega ehk siis, et konfiskeeritud varasid tuleb kasutada ülejäänud kollektiivi huvides, seega on see sõnastatud väga selgelt, see Eh, seda oleme teinud ka oma muudatusettepanekus sada viiskümmend kolm, muudatusettepanekud üheksakümmend viis, sada, eh, sada eh, viiskümmend üks ja sada viiskümmend kaks, mis ning ka muudatuse ja põhjenduspunkti lõige neli on seotud ettepanekutega, mis loodetavasti leiavad toetust äh, Äh, see võiks positiivselt mõjutada seda äh, määrust ja aidataks, aitaks suurendada solidaarsust. eriti puudutab see poliiti-, politseinike perekonda ja avalike riigitöötajate perekondi, kes on jäänud näiteks äh, invaliidiks oma töökohustuste täitmisel Eh, meil eh, oleks vaja ka suuremat eh, sidusust, seega tuleb välja töötada parem kontrast organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vahel, seega teen ettepaneku, et osa nendest konfiskeeritud varadest peaks minema Euroopa Liidule, et finantseerida Euroopa terrorismivastase ameti tegevust. mis puudutab aga artiklit kolm lõige üks, siis teen sinna ettepaneku näiteks äh, rünnakud äh, tööstusliku õig-, äh, intellektuaalse omandi kohta ja nii edasi ning mis puudutab näiteks see, see, see, see, need oleks kogemused, mida võiksime Itaaliast jagada. Mm, tegin ka muudatuse, tegin ka muudatusettepaneku äh, kakssada nelikümmend viis, eh, eh, mis eh, see peaks ning tähendan ka hea, meile ka seda, et sotsialistid esitasid muudatusettepaneku kakssada nelikümmend neli, mina kui Rahvapartei variraportöör tänan kolleege teie ettepanekute eest, eriti selles osas, mis puudutab ühismuudatusettepanekuid eh, kaheksakümmend üheksa eh, ja teised, eh, mis, mis ning eriti selles osas, mis puudutab Euroopa uurimisordenit, orderit, orderit Äh, see, see tähendab seda, et vastastikuseid kohtuotsuseid tuleb äh, tunnustada ning äh, tuleks välja töötada ka vastastikune mudel, kuidas vastastikuseid otsuseid tunnustada. tänan proua raportööri ning ta on näidanud, et, et meie tulevased kohtumised toimuvad kindlasti täieliku koostöövaimus, aitäh! suur tänu, härra Pavel, palun järgmisena. aitäh, proua esimees. kõigepealt suur tänu proua Kriisbekile ja kõikidele variraportööridele, kellega on meil olnud suurepärane koostöö selles küsimuses siiamaani, ma tõesti leian, et oleme suurepäraseid kompromisse välja töötanud väga äh, paljudes valdkondades, mida siin mainitati. mul on väga hea meel, et meie kontorid on teinud nii head koostööd, nagu näiteks, mis puudutab äh, konfiskeerimisotsuste piirmäära, et meil on er äh, sarnased süsteemid äh, väljastava riigi ja läbiviiva riigi puhul üks tähtis punkt on kinni pidada ka selle määruse kohaldusalast, sest see puudustab ainult karistusõigust vastavalt lepingu artiklile sada kaheksakümmend üks lõige kaks. proua Kriisbek ütles, et variraportöörite kohtumised toimuvad järgmisest nädalast väga tähtis on hoolitseda selle eest, et me saame täpselt aru ka, milline on õiguslik alus ja seda rakendame, me peame väga selgelt tegema siin vahet kohustuslike ja vabatahtlike õiguslike põhjuste vahel, nagu näiteks Euroopa vahistamismäärus, sellepärast tuleb artiklit äh, lahku lüüa ja on väga tähtis, et vastastikune tannustamine oleks selgelt paika pandud ja väga tähtis on hoolitseda selle eest, et põhiõigustest peetakse kinni ja ma keskenduksin just põhiliselt kaitseklauslitele, mis puudutab huvitatud osapooli. olen veendunud, et jõuame kompromissidele, nii nagu ma mainisin ka alguses ja me peame välja töötama tõesti väga toimiva meetme kuritegevuse vastases võitluses. aitäh, härra Pavel, järgmisena proua Makovei, palun uh,. Draga Natali, draž kolleeg uh,, sunt uh, bukuroasă. aitäh mul on väga hea meel, et meil on nüüd välja töötatud määrus, mida hakatakse otsekoheselt rakendama ka kõikides liikmesriikides ja mille puhul äh, riiklikud konfiskeerimise külmutamisotsused äh, on võimalik äh, täide viia ka teistes liikmesriikides, nii et selliste otsuste vastastikune tunnustamine äh, on tõesti väga tähtis. jah, siin on terve rida muudatusettepanekuid tehtud, igaüks tegi neid vastavalt oma huvidele. ka mina. minu muudatusettepanekud puudutavad äh, selle määruse rakendamist, äh, mis puudutab siis arestimise konfiskeerimisotsuseid äh, ja mõtlen siin ainu-, tõesti kõiki konfiskeerimisotsuseid, mitte ainult klassikalisi, vaid äh, ka konfiskeerimist äh, laiapõhjalisemalt, äh, mitte ainult kriminaalmenetluses, vaid ka administratiivmenetluses ja kolmandate osapoolte puhul, sest siis saaksime me kaasata tõesti kõik juhtumid, kus on vaja arestimise, konfiskeerimisotsuseid äh, ellu viia selleks, et äh, saada kätte siis äh, raha, mida on saadud kuritegelikul moel. veel üks muudatusettepanek äh, puudutab väga selgeid tähtaegu ja standardvorme kõikide nende riiklike otsuste jaoks. Need vormid peaksid olema ühesugused selleks, et et äh, vältida siin äh, viivitusi ja vääritimõistmist. et kui üks liikmesriik täidab taotluse valesti, siis teine liikmesriik ei saa seda tunnustada. ehk et me peame kõiki neid tehnilisi põhjusi vältima. väga tähtis, et on, et oleksid selged tähtajad ja selged äh, ankeedid, mis mida kasutaksid siis äh, kõik politsei- ja korrakaitseorganid kõikide arestimise, konfiskeerimise otsuste puhul. vastastikune tunnustamine ja arestimise, konfiskeerimisotsuste väljastamine. Nende puhul ma olen teinud ettepaneku, et äh, ei tohiks kasutada äh, immuunsust või puutumatust äh, põhjusena keelduda otsuse täideviimisest, äh, sest on liikmesriikides seadused, millega teatud parlamendiliikmetele või teatud ametipostidele on ette nähtud siis puutumatus. mis puudutab ohvrite õigusi, siis on väga tähtis, et et äh, oleks ette nähtud kompensatsioon äh, ohvritele ja ma tean, et Itaalias kasutatakse konfiskeeritud vahendeid selleks, et äh, maksta kompensatsiooni ohvritele, luua töökohti ja nii edasi, võiks mõelda ka selle peale ja see on kaasatud ka äh, varade konfiskeerimise ja arestimise direktiivis, mis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Need olid muudatusettepanekud, mida mina tegin, aga me jätkame nende arutamist siis variraportööride kohtumisel. aitäh, järgmisena proua Spinelli, palun. tänan teid, ma tänan veel kord äh, Natali Kriisbecki tema raporti eest, eriti äh, selles osas, mis puudutab põhiõiguste kaitset ja menetlusõiguste kaitset ähm, arestimis- ja konfiskeerimisotsuste juures ning ohvrite perekondade aitamist ja ettevõtete aitamist, kes on langenud äh, organiseeritud kuritegevuse küüsi. määrus on äärmiselt vajalik inf-, instrument selleks, et välja töötada Äh, mm, parem vastupidavus äh, organiseeritud kuritegevusele. Äh, see on oluline reaktsioon võitluses organiseeritud kuritegevusega kogu territooriumil. me peame näitama, et organisatsioonid, mitmesugused organisatsioonid, maffia, Ndrangheta, ja ka uued kuritegevuslikud organisatsioonid, mida ei nimetata maffiateks, kuid mis tegelikult seda on. soovime näidata, et need organisatsioonid eh, ei ole võitmatud minu arvates on väga oluline muudatusettepanek kolmkümmend üks, mille esitas Natali, mis eh, keskendub sellele, et, et mis puudutab seda konfiskeeritud varasid, sest, sest vastavalt artiklile kuus eh, Euroopa aluslepingutes ei ole eh, selline konfiskeerimise otsus kooskõlas eh, täideviiva liikmesriigi pädevustega. mina esitasin muudatusettepaneku, mille eesmärgiks on respekteerida põhiõiguseid, nüüd anda menetluslikke garantiisid, eriti vast-, konfiskeerimise otsuste vastastikust tunnustamist, mille aluseks ei ole kohtuotsus ning eh, ka laiendatud konfiskeerimine. esitasin siinkohal muudatusettepanekud, eh, mis ei ole sugugi tähtsusetud, see puudutab ka informeerimisõigust kõigi, eh, kõigile asjast huvitatud osapooltele, aitäh! Thank you, Mr Corral. suur tänu, härra Corral, palun! suur tänu! ma tänan Äh, proua raportööri tubli töö eest. Äh, nagu seda juba korduvalt on öeldud, äh, selle määruse esmane eesmärk, nagu ka muude õigusloomeliste e-, ees, ettepanekute eesmärk, mille parlament välja töötab, on rünnata organiseeritud kuritegevuse varasid meie oma muudatusettepanekutega üritasime selle aspekti eriti esile tõsta, et muuta vastastikuse tunnustamise eh, protsessi lihtsamast, eh, kas eh, see on üks kõige tõhusamaid võimalusi organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks ning eriti puudutab see kohtuotsuste vastastikust tunnustamist, millega käivad kaasa ka arestimise, konfiskeerimise otsused piiriüleselt näiteks. sellised tingimused, mida Eh, mis on seotud eh, selliste menetlustega tuleb langetada liikmesriigi kohtute otsus, eh, riigi, liikmesriigi kohtute poolt, sest neile kuulub esmane pädevus kriminaalõiguses, see on minu jaoks äärmiselt oluline. konfiskeerimisotsus, mis ei ole kohtuotsuse põhine, on juhtunud Itaalias, et võidelnud agressiivse kriminaalse organisatsiooni vastu, see on instrument, mis on äärmiselt tõhus. ning seega Itaalia võimud kasutavad seda võimalust, et niimoodi võidelda kuritegelike organisatsioonide vastu, jättes nad ilma nende varadest. see on kogemus, mida võime jagada kõigi liikmesriikidega, sest see aitab tulemusi saavutada Eh, organis-, organiseeritud eh, kuritegelikud organisatsioonid eh, on, sellega on üks probleem veel, millest üks on nimelt see, et, et, et nad imbuvad ka legaalsesse majandusse, seega on võimalikult vaja ära hoitada, et nad kuritegel-, kurjategijad hakkavad legaalset majandust oma tegevusega segama. lõpetuseks sooviksin kinnitada raportöörile äh, Eh, meie valmisolekut avatud läbirääkimisteks, eh, mis aitaks võimalikult hea seisuga välja töötada Euroopa Parlamendi jaoks ning eh, samuti toetan institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, mis aitaks võimalikult ruttu selle määruse välja töötada. And... suur tänu, härra Corrao ja nüüd annan uuesti sõna raportöör Kriis Pekile. kas soovite veel midagi lisada? suur tänu aitäh kõigile kolleegidele, variraportööridele muudatusettepanekute eest ning koostöövalmiduse eest tänasel äh, arutelul erinevad mõtted ja märkused äh, võtame arvesse, võtame neid, äh, töötame need kindlasti läbi, ma ei hakka vastama kõigele sellele, mida siin öeldi, ma tegin märkmeid, kuid üldine seisukoht on selline, et kõik on nõus sellega, et poliitiline tahe on olemas. see puudutab nii ohvrite kompenseerimist kui ka mõtet kasutada, nagu seda üks kolleegidest ütles, konfiskeerimisotsused on äärmiselt eh, olulised, kuid võtame arvesse ka teie muid mõtteid, näiteks Europoli poolsed eh, konfiskeerimisotsused mis on äärmiselt äh, põnevad, äh, kuid detailidesse peaks süvenema, samuti ka äh, immuunsus, poliitilise immuniteedi kasutavate isikute puhul rakendavad konfiskeerimist. see on samuti teema, mida peaks arutama ja seda me kindlasti, kindlasti arutame ka järgmisel teisipäeval Äh, mulle meeldis väga see, mida, äh, see, mida öeldi, mis mõtestas teksti täiesti teistmoodi, mis puudutas äh, ehk siis, et tegemist on ju asjaga, mis aitab kaitsta demokraatiat. Euroopa demokraatiat, mis aitaks võidelda maffiate vastu, mis ei tunne riigipiire ning mis nõuavad Euroopa sekkuks äh, meil on vaja paremat ähm, teadvustamist, aga meil on vaja ka äh, paremaid võimalusi ja vahendeid selleks, et veelgi otsustavamalt võideldakse äh, kuritegeliku ähm, tegevuse vastu, mis neid organisatsioone iseloomustab, seega ma tänan kõiki kolleege ning äh, toetan täielikult seda, mida ütles kolleeg Korrao, kui ta ütles, et et ta soovib kiirelt kompromissini jõuda, et kiirelt hääletusele minna, eh, mis annaks tõhusaid tulemusi hea koostööga eh, eh, institutsioonide vahel, eriti pean silmas nõukogu ning seega, see oleks minu poolt kõik, kõige olulisem on loomulikult kaitsta ohvreid, kuid kaitsta ka Euroopa demokraatiat. aitäh! Thank you, Mrs Grisbeck, thank you. aitäh, proua Grisbeck, aitäh, kolleegid, koostöö eest. Läheme nüüd kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on komisjoni esitlus, mis puudutab Euroopa Liidu ja erinevate saarte vahelisi lepinguid, siin on Mauritiuse Vabariik, Saint Kitts ja Nevise Föderatsioon, Antigua ja Barbu-, Barbuda, Seychelli Vabariik ja Bahama Ühendus ning ka Barbados. siin on võimalik teha ainult menetluslikke parandusettepanekuid, meie raportööriks on härra Pavel kõigepealt annan sõnu, sõna Euroopa Komisjoni esindajatele selleks, et nad saaksid meile esitleda neid dokumente ja pärast seda saavad sõna raportöör ja ülejäänud rahvasaadikud, kes soovivad sõna, nii et Euroopa Komisjon, palun, teil on sõna. aitäh. Need äh, lepingud on mõeldud praeguste äh, lepingute muutumiseks, mis kirjutati alla kahe tuhande üheksandal aastal ja me lähtume kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris vastu võetud seadusele, siin on tegemist põhiliselt tehniliste muudatusega. kõigepealt on siin äh, definitsiooni muudetud, lühiajaline seismine on siis, lühiajaline viibimine on kolmelt kuult kuuele kuule viidud, see on vastavalt äh, Schengeni piirikoodeksile ja teiseks äh, see lõplik säte, mis puudutab peatamist, ka seda on viidud äh, äh, kooskõlla teise põlvkonna viisaeranditega, mis võeti vastu aastatel kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat kuusteist Need lepingud sisaldavad ka ühiseid deklaratsioone, neid on kaks, üks puudutab assotsieeritud lepinguid ja teine üheksakümne päeva tõlgendamist saja kaheksakümne päeva perioodi jooksul. ma tahaksin teile anda ka natukene uut informatsiooni, mis on vahepeal toimunud pärast seda, kui allkirjastati need lepingud. nõukogu on nüüd vastu võtnud otsused allkirjade kohta, seda tehti kuuendal novembril ja nagu kirjas, mille härra Rutte saatis sellel äh, suvel esimehele me mõtleme samasuguse lepingu sõlmimise peale Brasiiliaga, läbirääkimised Brasiiliaga on lõppenud, üks puudutab tavapasse ja teine diplomaatilisi passe, on nüüd ka äh, juba käima lükatud ja see olekski komisjoni poolt kõik. Thank you very much, now I aitäh ja nüüd annan sõna raportöörile, härra Pavel, palun For... aitäh, aitäh esimees, aitäh komisjonile selle avalduse eest, meil on väga hea meel selle komisjoni ettepaneku üle, mis on tehtud parlamendile, mis puudutab siis nõukogu otsuseid nimetatud kuue riigi kohta, ma ei hakka neid uuesti üles lugema, selleks, et aega kokku hoida. minu arvates need lepingud äh, puudutavad just suhete süvendamist Euroopa Liidu ja kuue nimetatud riigi vahel. Need lepingud tagavad viisavaba liiklemi-, liikumise Euroopa Liidu kodanikele ja kuue riigi kodanikele, kui nad lähevad teise riigi territoria-, territooriumile maksimaalselt üheksakümneks päevaks saja kaheksakümne päevase perioodi jooksul. ja see viisarežiimi äh, ärakaotamine kehtib kõikidele kodanikele, diplomaatilistele esindajatele ja nii edasi. ja seda siis välja arvatud juhul, kui soovitakse seal mingit tasustatud äh, tegevust teha. ma tahaksin teie ja komisjoni tähelepanu pöörata ka sellele, et siis, kui sisse viiakse see entry-exit süsteem, siis tuleb see uuesti üle vaadata. tahaksin meenutada ka, et Bulgaaria ja Rumeenia ei ole küll veel Euroopas äh, Schengeni süsteemi liikmed, aga pärast viimast täiskogu hääletust äh, tuleks mõelda, äh, kuidas nüüd see muutus, et Rumeeniat ja Bulgaariat kaasatakse rohkem muudu-, puudutab siis ka nende lepingute täitmist. aitäh, järgmisele proua Veržea, palun. ma ei kavatsenud võtta sõna, sest äh, sest see on tege-, tõesti ainult tehniline äh, küsimus. Äh, kokkuvõttes me lihtsalt lihtsustame kaaskodanike vaba liikumise õigust, kes soovivad vabalt liikuda. ma ei äh, Mm, igatahes eh, ma tegin eh, rõõmuga koostööd proua Gabrieliga selle, eh, nende lepingute sõlmimisel oleme pidevalt rõhutanud sellele, et need kokkulepped esitatakse meile siis, esitatakse meile alles siis, kui nad on juba rakendunud, ma sain teada üllatusega, et kolmekümne esimesest oktoobrist kehtib selline leping Brasiiliaga, ma tahaksin teada, kas komisjon mitte ei irvita Euroopa Parlamendi üle, ma ei tea, kuidas äh, võetakse arvesse, et Euroopa Parlamenti õigusi tuleb austada ja et meid ei hakata solvama selliste ettepanekutega siis, kui otsused on juba jõustunud ning äh, tahaksin, et koordinaatorid esitaks ametliku äh, Ähm, ametliku protesti, ähm, sest äh, arvan, et äh, oleks hea, kui äh, komisjon võtaks seda olukorda arvesse, me pole siin selleks mitte siin selleks, et, et staatus quo'd konstanteerida, vaid selleks, et esitada muudatusettepanekuid. proua Valero, palun. <clears throat> aitäh, ma räägin rootsi keelt, nii et palun pange kõrvaklapid pähe. meie rohelised äh, muidugi toetame viisanõude, nõudest loobumist me leiame, et on liiga palju tõkkeid riikidevahelises suhtluses ja avatud piirid on väga hea mitte ainult Euroopa jaoks, vaid kogu maailma jaoks. seega toetame viisanõude kaotamist meil on muidugi võimalik ka palju avatumaid ühing, ühiskondi luua nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu, kogu maailmas me saame tihendada kontakte inimeste vahel üle ilma kuna me oleme viisanõudest loobunud nii paljude riikide puhul ja ma loodan, et me jätkame seda tegevust, siis äh, tuleks mõelda ka sarnase süsteemi peale sissepääsulubade puhul. nii et me tegelikult äh, äh, kaotame siiski mingi osa sellest, mida me võidame viisa nõudest loobumisega. ma loodan, et äh, kehtima jääb see, mida parlament täiskogul hääletas ja me saame välja võtta selle osa komisjoni ettepanekust. ehk et me saaksime lahti sellest, et, äh, et haridus äh, langeb siin ETRS-i alla, sest ETRS-iga võib tekkida meil see probleem, et nõuded on isegi äh, rangemad, kui olid meil Schengeni puhul. aitäh, järgmisena härra Raadev, palun. aitäh, proua esimees, daamid ja härrad. me räägime siin muudatusettepanekutest nendele lepingutele. tegemist on tehniliste muudatusettepanekutega, nad arvestavad muudatustega Euroopa Liidu õigusloomes. pärast äh, seda, kui sellealane õigusloome siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõustus. Need äh, lepingud ei arvesta aga teiste muudatustega, mida on tehtud äh, äh, teistes õigusloomelistes projektides. me peaksime arvestama sellega, et kokkulepped paljude riikidega sõlmiti juba ammu ja tõesti, ma leian, et me peaksime kõik need lepingud üle vaatama ja neile rohelise tule andma. aitäh, komisjonil on küsimus, nii et palun, teil on sõna. aitäh, proua esimees Äh, suur tänu eriti Rumeenia, Rumeeniat ja Bulgaariat puudutavate küsimuste kohta. ma arvan, et Rumeenia ja Bulgaaria jaoks see kahe tuhande kahekümnendal aastal enam probleemiks poleks, kui see entry-exit süsteemi sisse viiakse, sest arvatavasti siis on mõlemad riigid sajaprotsendiliselt Schengeni süsteemi liikmed. aga see võib tekitada Horvaatia ja võib-olla ka Küprose jaoks ja see võib puudutada kõiki viisanõudest loobumise lepinguid ja me räägime siin umbes kolmekümnest lepingust ja mitte sellest kuuest, mida me arutame täna. sellepärast me praegusel hetkel üritame harmoniseerida kõiki neid viisanõudest loobumise nõudeid ja vastuseks proua Veržeale me tegelikult viime neid lepinguid kooskõlla Euroopa Liidu õigusloomega, mida parlament ja nõukogu on juba vastu võtnud, ehk tegemist on tehniliste muudatustega, meil ei olnud ilmselgelt mandaati minna kaugemale. Te teate, et see entry-exit süsteemi määrus jõudis nõukogu lauale alles esmaspäeval. kui rohkem muudatusettepanekuid pole vaja, Eh, sest see määrus võetakse vastu, siis me teeme siiski järgmise sammuna siiski selle ettepaneku, ehk et me vaataksime kõik viisanõudest loobumise lepingud eh, läbi, lähtudes nendest nõudest. mis puudutab teist küsimust, siis ma sooviksin, ma sain vist valesti aru, ma tahaksin täpsustada, et eh, Brasiilia leping ei ole veel jõustunud ja me teavitasime parlamenti juba algusest peale, kui me hakkasime läbirääkimisi pidama, mis selle saatsime kaheksandal augustil libekomisjoni esimehele ning kasutame juhust, kuigi see polnud päevakorras ette nähtud, et teile öelda, et äh, äh, äh läbirääkimised on nüüd lõppenud esitasime kolm tehnilist muudatusettepanekut, mis harmoneerivad kahte lepingut äh, komisjon veel ei ole vastu võetud äh, selles osas, mis puudutavad allkirjastamist, siis sinna on veel kaua aega, protsess on alles alguses ning kui me oleme ettepanekud saanud, saadame need nõukogule ja parlamendile ning äh, on vaja loomulikult parlamendi nõusolekut, aitäh. Thank you. Um, asking the raportöör, would you like to ja nüüd raportöör, kas te soovite veel midagi lisada, härra Pavel? ei? hästi. nüüd raporti eelnõu tutvustamine on ette nähtud üheksateistkümnendal ja kahekümnendal veebruaril selle komisjoni ees. aitäh, kallid kolleegid, koostööd tegemast ja nüüd viimane päevakorrapunkt äh, täna. ja ma loodan, et kõik äh, vajalikud inimesed on kohal selleks, äh, selleks, et saaksime alustada, see puudustab komisjoni aruannet Bulgaarias ja Rumeenias tehtud edusammude kohta koostöö jälgimiskorra raames. meile esitletakse siin viimast aruannet, mis avalikustati viieteistkümnendal novembril sellel aastal. ja tegemist on õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi direktoriga, palun. suur tänu, esinaine lugupeetud äh, parlamendisaadikud, hea meelega teen äh, kokkuvõtte nendest äh, kahest raportist. me valisime uuendatud lähenemise ja nüüd me räägime nendest uuendustest, mis sisse on viidud, me tahame panna paika pikaajalised trendid ja vaadata seda nii-öelda distantsilt me toome välja need äh, sammud, mis on vajalikud selleks, et äh, Bulgaaria ja Rumeenia täidaksid äh, tingimused selleks, et mehhanism saaks lõpule viidud. see kõik sõltub muidugi konkreetsest edust ja loodetavasti õnnestub äh, selle mehhanismiga lõpule jõuda praeguse komisjoni mandaadi jooksul. komisjon on teinud äh, tihedat koostööd Bulgaaria, Rumeenia ametiasutustega, samuti äh, kodanike ühendustega nendes liikmesriikides. niisiis nüüd vaatame neid ükshaaval. mis puudutab Bulgaariat, siis jaanuari raport tõi välja seitseteist soovitust ja viimane raport äh, juhib tähelepanu sellele, et on saavutatud märkimisväärset edu. alates maikuust äh, on äh, viidud läbi tugevaid reformiprotsesse, mis on algatatud aastal kaks tuhat kuusteist. valitsus on nüüd algatanud natuke veelgi olulisemaid reformiprotsesse käesoleva aasta teises pooles ja meil on võimalik nüüd veelgi tugevdada neid äh, reforme ja täiesti erapooletult tuua saavutused välja. nüüd on sisse viidud äh, üks äh, kohtunik, üks hääl, põhimõte, rohkem on kaasatud kodanikuühiskonda tähelepanu on pööratud äh, kohtute vahel jaotuva töö ebakorrapärasele või ebaõiglasele koormusele. eelmisel aastal analüüsiti iseseisva asutuse poolt äh, kohtusüsteemi. samuti äh, on tähelepanu juhitud äh, seadusandliku äh, protsessi vallas tehtud edusammudele. kodanikuühiskond on äh, väljendanud teatavaid muresid seoses reformide jätkusuutlikkusega, sellele pööratakse tähelepanu. jaanuari raportis juhiti tähelepanu korruptsioonivastasele võitlusele ja öeldi, et selles valdkonnas on kõige vähem edusamme tehtud nüüd on loodud äh, ühtne korruptsioonivastane üksus, äh, uus seadusandlus on parlamendi ees ja on vaja veel teha lisatööd, enne kui uued äh, institutsioonid hakkavad toimima. soovitused juhtisid tähelepanu ka sellele, et peaks olema selge teekaart, kuidas tulla toime korruptsioonivastase võitluse kitsaskohtadega. ääretult oluline on et äh, korruptsiooni uurimine ja süüdlaste kohtu ette viimine oleks tõhus ja tuleb vältida valitsuse tasemel korruptsiooni, valitsus peab siin astuma vastavaid samme, tuleb tähelepanu pöörata riskisektoritele ja siinkohal on tehtud juba esimesed äh, sammud. mis äh, puudutab lõplikku äh, nii-öelda tingimust võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu, siis äh, jaanuari raportis äh, tunnistati äh, siin edusamme viimase kümne aasta jooksul, institutsioonid, mis on loodud aastal kaks tuhat kaksteist, nendel on tõesti sidusad saavutused ette näidata konkreetsetel juhtumitel ja on konfiskeeritud ka ebaseaduslikku vara. seetõttu nüüd toonitatakse veel viimaseid edusamme, mis on saavutatud, aga neid ei tohiks ohustada institutsionaalsed muutused, mis on äh, peagi äh, tulemas. Bulgaaria raporti lõppjäreldus on, et äh, olgugi, et komisjon ütleb, et ükski tingimustest ei ole piisaval määral täidetud, siiski reforme juhitakse äh, tugevalt edasi ja kui kõik samas vaimus jätkub, siis Rumeenia peaks äh, selle mehhanismiga peagi lõpule jõudma. mis puudutab äh, Rumeeniat nüüd, siis äh, jaanuaris toonitati, et Rumeenia on teinud olulisi edusamme, mitmed valdkonnad on juba üles näidanud äh, odulist edasiminekut, näiteks justiitsvaldkond, äh, selle sõltumatus. head äh, tulemused olid korruptsioonivastases võitluses. jaanuari raportis toodi välja kaksteist põhisoovitust, mis keskendusid Rumeenia institutsioonide vastutuskohustusele äh, ja tagatistele, mida on vaja selleks, et äh, tulemused oleksid usaldusväärsed. viimane raport on juhtinud tähelepanu edusammudele mitmete nende soovituste osas ja nüüd äh, räägin asjadest valdkonniti. mis puudutab kohtute sõltumatust, siis keskenduti kahele aspektile. kõigepealt tugev iseseisev äh, süsteem, kus äh, oleksid tugevad prokurörid, Veneetsia komisjon äh, toetab seda, arengud on praegu käimas ja, ja seetõttu protsess ei ole veel lõppenud. teiseks, parlamentaarne käitumisjuhend selleks, et tagada justiitssektori sõltumatus, selle teemaga praegu tegeletakse mis puudutab äh, justiitsreforme, siis äh, äh, oluline on, et oleks läbipaistev ja etteennustatav õigusloomeprotsess, et arvestataks ka justiitssektori osalistega konsulteerimist ja samuti oli mõningaid arenguid, mis muutsid raskemaks reformide läbiviimise stabiilsuse, see puudutab äh, näiteks äh, teatud eriolukorda määrust kolmteist veebruaris. praegu on olukord selline, et on loodud parlamendis erikomisjon, mis peaks edendama dialoogi parlamendi ja justiitssektori vahel, siis on äh, võimalik ehk äh, tagada rohkem läbipaistev ja etteennustatav äh, protsess äh, tulevikus. nüüd äh, seadusandluse vallas on võimalik selliseid arenguid siis näidata. ja see on ääretult oluline, kui soovitakse määrismetingimusi täita kohtunikud alustasid uut mandaadi aega jaanuaris, nad olid silmitsi mitmesuguste väljakutsetega algusest peale, aga on siiski võimelised raskeid otsuseid vastu võtma. mis puudutab nüüd terviklikkust, siis äh, on tehtud olulisi samme ennetavas äh, süsteemis, see on äh, uus süsteem, mis on andnud esimesi tulemusi edasi läbipaistvus huvide konfliktide korral. siin parlament ei ole rakendanud äh, teatavaid sanktsioone, et sellise soovituse osas on olnud ainult teatav edasiliikumine, mis puudutab äh, korruptsiooni siis jaanuaris juhiti tähelepanu korruptsioonivastase võitluse edusammudele hetkel kõrgel tasemel. selle kohta oli jaanuaris ainult üks soovitus. et nüüd edasi parlamentaarsed immuniteedid, seal on paika pandud äh, kriteeriumid millest tuleb äh, lähtuda ja rohkem tööd tuleb teha. lõpetuseks. riiklik korruptsioonistrateegia, selles osas on vaja teha rohkem tööd, see peab olema kõrgem poliitiline prioriteet. ja arestitud varade haldamise osas tehti olulist edu mõnes vallas äh, hoog ka rauges. on mitmeid väljakutseid, äh, mis puudutavad äh, justiitssektori sõltumatust. komisjon on arvamusel, et arvestades olukorda on Rumeenia võimeline täitma ülejäänud äh, soovitused äh, lähitulevikus. nii et äh, lõppkokkuvõttes võib öelda, et mõlemad raportid on verstapostid sellel teel, neid tuleb järgmisel aastal veel juurde ja komisjon jääb ära ootama teadet koostööd liikmesriikidega. suur tänu, härra Slev. neli sõnasoovijat on nimekirjas proua Makovei, härra Lade, härra Murjana ja proua Komes, proua Sippel, härra Stanislav. kõigepealt proua Makovei, palun. tänan, esinejana see on kõige karmim sõnum, mille Euroopa Komisjon on saatnud äh, Rumeeniale ja ma räägin siin äh, kõikidest äh, MCB raportitest. komisjon hoiatab, et võib-olla avatakse uuesti mõned peatükid, mis suleti juba CVM-i raportis ja see tähendab äh, sammu tagasi. see on äh, samm tagasi äh, meie riigi jaoks ja selle sammu teeb valitsus, mis lihtsalt äh, ei hooli Rumeenia sellistest saavutustest, nad ütlevad, et neil CVM Foorumit ei ole vaja aga samas komisjon äh, monitoorib seda ja komis-, ja nüüd, kuidas on võimalik äh, öelda, et me ei hooli äh, CVM-i soovistust, soovitustest? Euroopa Komisjon ütleb meile selles raportis, et väljakutsed, millega just siis sektor on äh, silmitsi on väga murettekitavad, me teame, mida see tähendab, ma ei taha siin äh, laskuda detailidesse, me räägime kolme seaduse muutmisest. Äh. igal juhul need muudatused teevad justiitssektorist äh, poliitika käepikenduse juba kümme aastat nüüd on olukord selline, et äh, justiitssektor on üritanud reforme läbi viia ja seadust äh, kõikidele õiglaselt kohaldada, aga poliitikud, parlament äh, teevad sammu tagasi. loomulikult on institutsioonide vahel eriarvamusi, aga praegusel hetkel tundub, et teiste anda valitsuse poliitiline tahe on selline, et nad äh, võtavad äh, sellise positsiooni, et on vaja astuda samm tagasi ja nad on täiesti hoolimatud. nädala eest, kui see raport avalikustati, siis äh, parlament äh, leidis, et äh, Veneetsia komisjonilt äh, peaks äh, küsima nende arvamust konkreetsete tingimuste ja näide täitmise kohta. ja see poliitik, kes jõustas selle eriolukorra määruse kolmteist veebruaris teatas, et ta ei kavatse Veneetsia komisjonilt midagi küsida. komisjon äh, viitab sellele, et CVM äh, võiks äh, küsida seda arvamust. ühesõnaga rumeenlastele ma tahaksin öelda, et neid soovitusi tuleb rakendada, mitte neid ignoreerida. sellepärast, et äh, meie maa peab edasi liikuma, me ei tohi lasta nendel poliitikutel end tagasi minevikku vedada. ja Need, kes soovivad riiki edasi viia, peavad seda tõesti edasi suunama, mitte tagasi tirima, nagu BSD praegu teeb. tänan. poliitiline stabiilsus, äh, otsustavus, need on äh, Euroopa Komisjoni soovitused Bulgaariale CDM-is ja ja nüüd äh, see on üks äh, positiivsemaid äh, hinnanguid Bulgaariale koostöö ja hindamismehhanismis. ma sooviksin õnnitleda Euroopa Komisjoni järjepidevuse eest viimases kahes raportis, kus on välja toodud äh, selged kriteeriumid. varasemates raportites see päris äh, nii ei ole olnud ja nüüd äh, viimases raportis on sees ka uusi soovitusi ja esimest korda tuuakse välja ka selge perspektiiv, millal äh, võiks äh, koostöö ja kontrollimehhanism äh, CVM lõppeda, kui jätkatakse samas vaimus kui seni? kui neid soovitusi võetakse arvesse, siis CVM lõpeb CVM on ilmselt ammendanud oma kasulikkuse ja hakkab juba mõjuma olemuslikult diskrimineerivalt. poliitilised parteid on kasutanud seda valimiskampaaniates ja näiteks eelmisel aastal kutsuti üles looma uut mehhanismi, mida oleks võimalik rakendada kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidele, mitte ainult Bulgaariale ja Rumeeniale. me loodame, et me seda uut mehhanismi ka näeme. Uh, I... suur tänu, esinaine. alates aastast kaks tuhat seitse on see kõik juba käimas, ei ole teile ilmselt vaja seda meenutada ja mulle tundub, et uh, siin on tegemist mingite liitumisrituaalidega või mingisuguse uue raporti tähistamisega. Rumeenia ametiasutused äh, on äh, saavutanud nagu äh, negatiivsed äh, tulemused ja neid tasakaalustavad siis järgmises raportis head tulemused ja siis jälle vastupidi. ühel aastal on äh, Rumeenia halvem kui Bulgaaria, järgmisel aastal on asi vastupidine. ja siis võib äh, esitada endale küsimuse, et kas kogu see asi on kasutu. mina ütleksin, et ei ole, sellepärast et on kaks tulemust või kaks järeldust ja mõlemad on negatiivsed esiteks, äh, Bulgaaria ja Rumeenia ei saagi Schengeniga liituda. ja teine järeldus, mis minu arvates või tulemus on minu arvates veelgi äh, tõsisem ja see on see, et äh, Bulgaaria ja Rumeenia valitsus muudkui jätkavad seaduse rikkumist ja jätkavad ka korruptsiooniga. Nad teavad, et sellest ei sõltu mitte midagi. Nad teavad, et ükskõik, mida nad teevad või ei tee, CVM-ist äh, midagi ei sõltu, et kõik on lõppkokkuvõttes poliitiline otsus, mis ei ole nende kätes. nii et lõppkokkuvõttes ma loodan, et äh, CVM saab olema edukas, aga ma kardan, et nii see ei lähe. proua Sippel, palun. tänan. kahjuks on mul olnud äh, erinevaid võimalusi kuulata neid äh, CVM-i raporteid ikka ja jälle ja ma mäletan viimaseid kordi, siis raportites öeldi, et jah, mingit edu on saavutatud, aga töö on veel käimas ja nõustun kolleegiga, kes rääkis äh, probleemidest. mulle tundub, et äh, vahetevahel viimastel aastatel on edu saavutatud, aga on poliitiline otsus äh, CVM-ist äh, mitte loobuda, sellepärast et liikmesriigid ei soovi neid riike äh, Schengenisse ja see on väga pikk arutelu. sellegipoolest on mõned punktid, millele tuleb tähelepanu juhtida ja tahaksin siin natukene kommenteerida seda, kas riigid peaksid tegema koostööd Veneetsia komisjoniga on rohkem kui üks või kaks liikmesriiki, kes ei soovi Veneetsia komisjoni kuulata ja nendega koostööd teha. vahe on selles, et äh, need liikmesriigid ei äh, ole enam silmitsi CVM-iga. see on ainuke vahe. ja kui nüüd rääkida Rumeeniast, siis me kuuleme, et on saavutatud edu, aga samas äh, on ka negatiivsed seisukohad. meil oli äh, paar kuud tagasi Rumeenia teemaline arutelu täiskogul. kahjuks äh, ma ei saanud siis äh, kuulata äh, kogu arutelu, aga ma tahaksin teada, et millised õigusloome ettepanekud olid siis arutlusel ja millistest ettepanekutest me räägime nüüd, mis on see vahe, milles seisneb erinevus millest me rääkisime paar kuud tagasi ja millest räägitakse nüüd, võib-olla te võiksite tuua mõned äh, konkreetsed näited, mis äh, vahepeal on muutunud, kas äh, praktikas või nendes ettepanekutes, mis arutlusel on? proua Komes, palun. ma ei hakka siin kommenteerima poliitiliselt orienteeritud strateegiat äh, mis on aastaid äh, kestnud, nagu varasemad kõnelejad seda tegid. ma olen käinud äh, Rumeenias äh, käesoleval aastal Katalin Ivani külakutsel käesoleva aasta alguses. ma kohtusin seal kodanikuühiskonna esindajatega, ka ajakirjanikega ja rääkisin nendest äh, probleemidest, millega Rumeenia praegu silmitsi on, põhiliselt äh, korruptsioon ja sellevastase võitluse puudumine. loomulikult inimesed äh, võitlevad korruptsiooni vastu, osad tulid välja talvel, külmal talvel, protesteerisid korruptsiooni vastu, nad tõesti soovisid, et korruptsioon paljastatakse, et inimesed saaksid karistada ja kohtudes nende inimestega mulle avaldas tõesti väga muljet äh, see, kuivõrd äh, kvalitatiivselt kõrgel tasemel uurimusi nad viisid läbi keerulises olukorras ja nemad ütlesid, et on äh, saavutatud edu justiitsvaldkonnas nende rolli osas, aga nad olid väga mures üldise korruptsioonivastase võitluse osas, me räägime siin äh, rahapesust ju parasjagu Euroopa Liidus äh, seoses Panama paberitega. ja minu koduriigiski on sellega probleeme. teatud määral ei saa rahapesu vastast õigusakti rakendada ja ka Rumeenias on niimoodi, et äh, kui on tegemist riigihangetega, äh, suurte projektidega, mis äh, hõlmavad suuri maa-alasid, kus on mängus Euroopa Liidu rahad, siis sellega käib kaasas ka korruptsioon. aga siin me ei räägi ainult äh, Rumeeniast, me räägime siin tegelikult Euroopa Liidu usaldusväärsusest ja Euroopa Komisjoni usaldusväärsusest, nii et meil on vaja Euroopa Komisjoni poolt äh, poliitilist äh, lähenemist äh, sellele kõigele, mitte lihtsalt mingit äh, üldist strateegiat. ja kui see tähendab Veneetsia komisjoni tegutsema suunamist, et nad teeksid tõesti seda, mida nad peavad tegema, siis jah, me ei saa praeguse lähenemisega jätkata, mis meid kuhugi ei vii asi on tõsine, ma nägin, et inimesed Rumeenias on väga mures, aga samas nad on valmis võtma vastutust kanda ja me peaksime neid aitama. härra Stanišev, palun. tänan, esinejana. mul on olnud äh, võimalus äh, jälgida neid raporteid aastast kaks tuhat seitse ja kui äh, protsessi alguses oli mehhanism äh, tugev poliitiline stiimul Bulgaaria valitsusele, et teha vajalikke reforme, siis äh, aja jooksul on sellest saanud mingisugune rituaal, millel eriti lisaväärtust ei ole, sellepärast et alguses oodati äh, Bulgaarias neid raporteid äh, ootusärevalt ja emotsionaalselt ja nüüd on sellest saanud äh, rutiin. ja kogu selle üldise lähenemisega komisjoni poolt on probleem. üks kriteeriumitest, mida hakati algusest peale rakendamine, see käsitleb äh, põhiseadusreformi ja mitte üheski raportis ei mainitud, et äh, see on end juba ammendanud, et see tingimus on täidetud. üheski raportis ei ole seda mainitud ja see on väga murettekitav. ja nüüd see mehhanism äh, jätkub, ilma et oleks selget lõppu näha ja seda kõike olukorras, kus äh, Euroopa Liidu Kopenhaageni äh, kriteeriumid äh, ei leia täielikku järgimist, neid rikutakse mitmetes liikmesriikides, need puudutavad siis õigusriiklust, demokraatiat ja samas me tõesti leiame, et äh, mehhanismi tuleks äh, rakendada kõikides äh, liikmesriikides võrdselt, kõiki tuleks hinnata, siis ei oleks võimalik CVM-i kasutada mingiteks poliitilisteks eesmärkideks, nagu seda on tehtud Rumeenias ja Bulgaarias. ja see, mis toimub nõukogus juba mitu aastat Bulgaaria, Rumeenia, Schengeni liikmelisuse edasilükkamisega, teades, et äh, mõlemad riigid on täitnud täielikult kriteeriumid, see on äh, skandaal, see õõnestab ka Euroopa Liidu usaldusväärsust ja see tekitab äh, selge mulje topeltstandarditest ja see on kõik seotud sisepoliitikaga äh, erinevates liikmesriikides tulevad valimised äh, riigis A, siis ma ei hakka siin nimetama valimised riigis B ja nii edasi ja muudkui äh, lükatakse edasi. lihtsalt selline näide. suur tänu, härra Stanišev ja härra Buda. suur tänu, et mulle sõna andsite, ma ei ole selle komisjoni liige, aga me räägime siin Rumeeniast ja ma olen loomulikult äh, asjast väga huvitatud. see raport äh, juhib konkreetselt tähelepanu mõningatele aspektidele, mis puudutavad äh, Rumeeniat ja me oleme teatavat edu saavutanud, ma olin aastaid parlamendis justiitskomisjoni esimees, me üritasime Euroopa Liidu õigustikku rakendada, et CVM-iga lõpule jõuda aga kahjuks äh, tuleb öelda, et äh, valitsus on äh, olukorda kuritarvitanud, valitsus on üritanud justiitssektorit politiseerida ja teha sellest oma nii-öelda alluvat. on need küsimused, mis puudutavad ka peaprokuröri, on äh, räägitud kohtunike miinimumeast ja nii edasi. ühesõnaga, justiitssektor ei ole sõltumatu ja komisjon tõesti peab sellel silma peal hoidma. me oleme loomulikult rääkinud ka teistest liikmesriikidest, ähm, Poolast äh, ja teistest kus on probleeme. aga kolleegid, mis puudutab äh, Schengeni liikmelisust, siis äh, saage palun aru, et äh, see äh, tõesti äh, mõjutab meie kodanikke negatiivselt, on otsene seos äh, Schengeni ja CVM-i vahel. Rumeenia on investeerinud miljoneid, et tagada rahu ja stabiilsus meie piirkonnas, sellest hoolimata meil ei lasta Schengeniga liituda, mis on täiesti äh, sügavalt ebaõiglane. ma ei taha küsimärgi alla seada Euroopa Komisjoni äh, tegevust aga kui me räägime Euroopa rahade vastuvõtmisest, ma olen Regi ja Agri liige, siis äh, asju tuleb äh, koordineerida selliselt, et see, mis toimub ühes liikmesriigis, ei mõjuta teisi liikmesriike. nii et äh, käitumisjuhend, heade praktikate juhend Euroopa rahade kasutamise kohta peaks olema meil kasutada. proua Makovei, suur tänu! on äh, toimunud viga. Euroopa Komisjon ei ole kunagi sidunud äh, CVM raportit Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega Schengeni alaga. on ainult äh, üks liikmesriik, Holland, kes neli või viis aastat tagasi ütles, et me sooviksime, et äh, oleks äh, kaks-kolm äh, positiivset CBM raportit. komisjon ei ole seda kunagi öelnud, nõukogu ei ole seda kunagi öelnud, ei ole õige, et meil ei ole võimalik äh, Schengeniga sellepärast liituda. meil ei ole võimalik liituda sellepärast, et meil poliitikud valestavad ja varastavad. ja sellepärast me ei saa Schengeniga liituda. CBM ei ole sellega seotud inimesed tahavad äh, õiglust, ma tahan, et Rumeenia liituks Schengeniga, loomulikult äh, ma tahan seda, aga sellise seose loomine on vale. vabandust, äh, esinaine, ma sooviksin nüüd peale seda juurde lisada, et võib-olla ametlikku dokumenti ei ole, aga viimastel aastatel on liikmesriigid meile ikka ja jälle öelnud, et CVM-i tõttu ei lase nad nendel kahel riigil Schengeniga liituda, me ei peaks äh, siin äh, saalis ka valesid äh, levitama, üks kolleeg mainis Poolat ja juba kuus aastat on meil probleeme ka Ungariga, ärgem unustagem seda, kui me juba liikmesriike mainime, siis me peaksime mainima kõiki, kus probleeme on, sellepärast et me ei peaks äh, mõningaid välja valima sellepärast, kas need meile meeldivad või ei meeldi. ja Ungari on saanud tõesti mitmeid Veneetsia komisjoni soovitusi. nii, ja nüüd äh, saavad sõna uuesti komisjoni esindaja Slivs, palun. Very much and, and uh, thanks to all members of the ma tänan komisjoni liikmeid kommentaaride eest raporti kohta. nagu ütles härra president Juncker äh, kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus, ta äh, et äh, see CVM on äärmiselt oluline teema praeguses kontekstis. ning äh, sellega seoses on välja töötatud ka aruanded president Juncker äh, rääkis väga selgelt selle kohta, millised on komisjoni seisukohad Rumeenia ja Bulgaariaga seoses ma arvan, et ta äh, ei jätnud selle koha peal ainsatki kahtlust ning äh, ning äh, komisjon praegusel hetkel ei toetanud sellist seose loomist ning see on endiselt komisjoni seisukoht. veel üks oluline punkt mida mainis ka Rahadadev soovituste kohta, kinnitamaks, et et soovitused jaanuarist on endiselt samad nagu kui praegu, seega raportid ei ole soovitusi muutnud see on endiselt sammud, mis tuleb astuda, et äh, komisjon saaks äh, tuleks astuda, et tingimused oleks täidetud, see tähendab stabiilne äh, töökeskkond, ootame huviga koostööd liikmesriikidega, et garanteerida, et tingimused täidetakse võimalikult kiiresti. Thank you very much uh.... suur tänu mm.. tänane kohtumine on lõppenud, järgmine kohtumine toimub kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal novembril. head õhtut kõigile! Thank you.